Ladies and gentlemen, uh, good morning, if I may. daamid ja härrad, tere hommikust, ma palun, et te võtaksite oma kohad sisse, me alustame mõne hetke pärast. palun võtke kohad sisse, et me saaksime alustada, ma saan aru, et mõned külalised paraku on väga tiheda eh, päevakorraga, sest volinike kolleegium tuleb täna kokku ja sellepärast me tahame ajast kinni pidada. Tried. You can connect uh, So uh, once again, uh, thank you. veel kord suur tänu distsiplineerituse eest ja tere hommikust eh, välispoliitika kõrge esindaja proua Mogherini, lugupeetud ministrid, riigisekretärid, kõrged külalised, daamid ja härrad mul on hea meel ja au tervitada teid täna siin Euroopa Parlamendis president Tajani nimel, kes paraku ei saa täna meie ringis olla. tervitan teid seitsmenda ülemaailmse surmanuhtluse vastase kongressi avamisel. mul on eriti suur heameel selle üle, et üheskoos Belgia kuningriigiga me korraldame selle kongressi ja et me oleme koos siin Euroopa Parlamendi täiskogu saalis, hemisaiklis. ja ma tahan eriti tervitada mitte ainult neid paljusid ministreid ja peasekretäri ja ekstsellentse diplomaate, teisi aukandjaid äh, riikidest, kes on kaotanud surmanuhtluse, aga ka nendes riikides, kus surmanuhtlus on alles ja eriti tahan Eh, tervitada eh, seda organisatsiooni ECPM üheskoos surmanustuse vastu, kellega me oleme selle kõrgetasemelise kongressi korraldanud. Eh, me ei ole siia tulnud, et ühepoolselt loenguid pidada, vaid oleme tulnud kokku, et jagada kogemusi ja jagada neid kõhklusi ja kahtlusi, aga ka eh, selgust saada meie moraalsetest ja õiguslikes kohustustes. me tahame veel kord kinnitada oma veendumusi, oma väärtusi ja rääkida oma seisukohtade tugevatest külgedest. Eh, argumendid surmanuhtluse vastu kõlavad siin täna ja me arutame neid argumente lähipäevadel. surmanuhtlus ei ole tõhus eh, kuritegevuse ohjeldamise vahend. Eh, kui õigusemõistmine nurjub, siis on eh, ta kahjulik ja võidakse surmanuhtlust ka kasutada poliitilise relvana oponentide vastu, nii traagiline kui see ka ei ole minu sõnum teile on järgmine. ennekõike me oleme siin üheskoos, meie lähtepunktiks on inimväärikus, eh, mida jagavad kõik kultuurid, usukandjad ja juriidilised kultuurid. ja sellepärast eh, ma tahan kummutada selle äh, Äh, äh, arvamuse, et inimõiguse seismine on Euroopa Liidu projekt. Äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmanda aasta protokoll number kuus Euroopa Inimõiguste konventsioonis oli tõesti esimene juriidiliselt siduv instrument, mis kaotas surmanuhtluse nelikümmend kuus liiget Euroopa Nõukogus on selle ratifitseerinud, aga ma tuletan meile meelde, et meie seisukohad selles küsimuses on määratletud mitte selle kaudu, mille vastu me oleme, vaid selle kaudu, mille poolt me oleme. me oleme surmanuhtluse poolt, sest me tahame hoida inimväärikust mis tahes asjaoludel. ja me tugineme sügavale veendumusele ja ka kohustustele, mis tulenevad inimväärikuse põhimõttest. see on kirjas ka inimõiguste ülddeklaratsioonis artiklis kolm, mis kuulutab, et igalühel on õigus elule. surmanuhtluse kaotamine on olnud pikk teekond ja väga palju väljakutseid seisab veel sellel teel ees. ma pean teile meenutama, et tuhat üheksasada kaheksakümmend üks oli aasta, mil kaotati surmanuhtlus Prantsusmaal ja see ei ole sugugi kaua tagasi. ja minu oma koduriigis, kommunistlikus Tšehhoslovakkias viimane hukkamine toimus aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa. neljakümne viiendast aastast kuni aastani tuhat üheksasada üheksakümmend üle tuhande kahesaja inimese hukati. ja ma tuletan teile meelde, et Euroopa manner ise ei ole veel vaba surmanuhtlusest. tänagi veel Valgevenes jätkuvalt kasutatakse hukkamist. detsembris kaks tuhat kaheksateist ÜRO Peaassamblee sada kakskümmend üks riiki hääletas üldmoratooriumi poolt surmanuhtlusele ja surmanuhtluse kaotamise eesmärgist. kaks tuhat seitseteist ainult neljas riigis viidi läbi üle kaheksakümne protsendi hukkamisest. me ei saa saavutatut pidada piisavaks, vaatamata edulugudele Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas, ometi terves eas riikides tahetakse see moratoorium peatada või jälle võtta kasutusele surmanuhtlus. see öö, olla lahenduseks jutumärkides õigusemõistmisel meie eh, Euroopas ja eriti minu koduriigis väga tervitame eh, seda, et jätkuvalt peetakse arutelusid erinevatel tasanditel, foorumitel surmanuhtluse kaotamise vajaduse üle. Euroopa Parlament ka on jätkuvalt kaasatud sellesse protsessi, me toetame Euroopa Liidu jõupingutusi selles valdkonnas, sealhulgas Euroopa Liinu, Liidu suuniste ellurakendamisel, surmanuhtluse kaotamisel. üldine moratoorium surmanuhtlusele on meil heaks kiidetud ja me kordame, et me oleme põhimõtteliselt surmanuhtluse vastu mis tahes juhtudel, kõikidel asjaoludel. teeme seda igal aastal oma inimõiguste ja demokraatia ja alases aruandes ja see jätkub ka tulevikus. jätkuvalt me eh, tegeleme sellega ka, kui on jälle eelseismas mõni surmanuhtluse täideviitmise juhtum maailmas. ja me oleme vastu ka sellele, et vaimupuudega inimesi hukatakse toime pandud kuritegude eest või alaealisi hukatakse toime pandud kuritegude eest. seitsmes ülemaailma kongress on võimalus veel kord kinnitada meie seisukohti ning äh, mõelda uute strateegiate peale. näiteks, kuidas äh, kaasata äriühingud, erasektor ja homme täiskogul räägitakse nendest asjadest. ma soovin teile edu lähipäevadel ja viljakat mõttevahetust sellel väga tähtsal teemal. ma arvan, et tegemist on kõige aktuaalsema teemaga, mida ainult ei peaks arutama, vaid selle tulemused tuleb kogu maailmas ellu viia. ma garanteerin teile, et Euroopa Parlament on pühendunud sellele. suur tänu tähelepanu eest. Well, and it is my great pleasure ja mul on nüüd suur heameel kutsuda Euroopa Komisjoni asepresident, välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini sõna võtma. suur tänu, härra parlamendi asepresident, suur tänu, et võtate meid vastu täna siin Hemicyclis. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamentide roll kogu maailmas on ülioluline selles töös, mida me teeme üheskoos saavut-, saavutamaks meie eesmärke. ma tahan tänada Belgia valitsust, tahan tänada kõiki kolleege siin poodiumil ja esimeses reas, teid kõiki tahan tänada selle eest, et olete pühendanud oma elu, oma elupäevad, äh, mõnikord teie öödki millelegi, mis on kõige hinnalisem, nimelt inimelu kaitsmisele. Euroopa Liidul on au äh, võõrustada seitsmendat üle protesti maailmset kongressi surmanuhtluse vastu ja meie Euroopa Liidus oleme uhked selle üle, et me oleme kõige suurem ruum, kus puudub surmanuhtlus. me tihtipeale ütleme, et meie liit on väärtuste liit, aga mõnikord me unustame äh, rääkida nendest üldistest väärtustest ja üks on inimelu meie Euroopa Liidus usume ja ma arvan, et kõik siin saalis jagavad seda seisukohta, et iga inimelu on oluline ükskõik, kuidas seda kasutatakse, kui palju vigu isik teeb elus. me arvame, et riik ei tohi kunagi inimelu kõrvale heita. ja reageering kuriteole ei tohi tähendada uut kuritegu. me oleme silm silma vastu, põhimõttele vastu. kõik jagavad siin seda seisukohta paljud on omaenda elu pühendanud meie põhimõtete eest seismisele. mul on hea meel ja au siin viibida. kui ma olin veel Itaalia pea, välisminister kaks tuhat neliteist, minagi seisin moratooriumi eest surmanuhtluse vastu ja ÜRO-s üheskoos me aasta kaks tuhat neliteist lõpul hääletasime selle moratooriumi poolt. mul on au e-, esindada Euroopa Liitu täna surmanuhtlus ei lähe kokku sellega, kes me oleme. see on meie põhiväärtuste ja uskumuste vastu. mitte ükski riik, kes kasutab surmanuhtlust, ei saa kuuluda Euroopa Liitu. ja veel üks asi, mis meid täna siin kokku toob ja seob meid, me kõik uskume, et alati on võimalik edasi liikuda, progress on alati võimalik ja positiivsed muutused nõuavad isiklikku ja ühist pühendumist ja sellepärast me siin olemegi. ülemaailmne kongress näitab tõesti, et, et muutused on võimalikud ja toimuvad. esimene kongress leidis aset teises Euroopa pealinnas aastal kaks tuhat üks Strasbourgis. ja pärast seda kolmkümmend üks uut riiki on otsustanud surmanuhtluse kaotada. rohkem ja rohkem inimesi maailmas mõistab, et surmanuhtlus ei ole hea valik mitte kunagi. rohkem ja rohkem valitsusi astuvad samme ja see tänu sellistele inimestele nagu teie siin saalis, teie kampaaniatele, teie pühendumisele, teie poolt tehtavale tööle, aga teie lugude jõule. möödunud aasta andis meile lootust jaanuarist kaks tuhat kuusteist Kambja president kuulutas välja moratooriumi, maikuus möödunud aastal Burkina Faso keelustas surmanuhtluse, juunikuus möödunud aastal Beningi kaotas selle ja Palestiina omavalitsus ka ühines ÜRO protokolliga surmanuhtluse vastu. augustikuus möödunud aastal katoliku kirik kuulutas surmanuhtluse vastuvõetamatuks ilma igasuguste eranditega ta, eranditeta ja see oli väga võimas sõnum kõigile katoliiklastele kõikjal maailmas. oktoobrikuus Washingtoni osariik oli USA-s kahekümnes osariik, kes kaotas surmanuhtluse ja detsembris möödunud aastal moratoorium ÜRO-s oli midagi, mida kõige suurem enamus riike kunagi üldse ÜRO-s toetas. nii et see oli väga hea aasta, aasta kaks tuhat kaheksateist, nii et üritagem ka, et aasta kaks tuhat üheksateist on veelgi parem kui aasta kaks tuhat kaheksateist positiivsete tulemuste poolest. ja ometi hukatute hulk jääb traagiliselt suureks ja seetõttu me töötame selle nimel, et rohkem elusid päästa. me toetab, ähm, toetame äh, ÜRO resolutsioone, vabaühendusi ja oleme otseselt kontaktis nende riikidega, kelle, kes endiselt kasutavad surmanuhtlust ja eriti nende riikidega, kus kõige rohkem hukatakse Äh, jah, on inimesi ja valitsusi, kes meie seisukohti ei jaga, aga ma arvan, et inimelu väärtus on üldine väärtus, mida kõik usud ja kultuurid jagavad ja on võimsad äh, argumendid surmanuhtluse vastu, mis tuginevad loogikale. Te kõik teate neid, aga ma arvan, et on oluline jälle ja jälle sellest rääkida. kõigepealt surmanuhtlus ei äh, heiduta kuritegusid toime panemast ja kui elu on võetud, ei ole võimalik seda taastada. Kanada näide, ma arvan, on väga kõnekas. Kanada kaotas surmanuhtluse aastal tuhat üheksasada seitsekümmend kuus ja pärast seda on kuritegevus langenud seal pidevalt nii et reaalsed andmed ei toeta seda, et surmanuhtlus vähendab kuritegevust. teiseks, me teame, et on võimatu vigu ära hoida. igas justiitssüsteemis eksisteerivad need, eriti te kuulete täna surmamõistetuste lugusid ja nemad on surmanuhtluse kaotamise tugevad eestkõnelejad. Illinois kaheksakümnendatel aastatel, kaks tuhat kolm Illinois eh, kuberner muutis kõik surmanuhtlused eluaegseks vanglakaristuseks ja siis alles oli võimalik ühel surmamõistetul mm, saavutada oma õigeksmõistmine ja nüüd on ta aktiivne surmanuhtluse kaotamise eest võitleja. me peame kuulama neid lugusid ja meil on vaja muuta mõttelaadi nende hulgas, kes endiselt toetavad surmanuhtlust, sest on võimalik suhtumist muuta, isegi kui see on väga sügavate juurtega, kui isegi näib, et ei ole võimalik seda muuta. mõtleme selle peale, kus aastakümneid tagasi Euroopa oli ja kus me oleme nüüd. ja siis te mõistate, et kui öeldakse, et muuta on midagi väga raske, kui see on kultuuri juurdunud, siis näeme, et ka kultuur muutub ja eh, justiitsvaldkond võib muuta kultuuri ja vastupidi. nii et asi ei ole ainult rahvusvahelistes organisatsioonides ja valitsustest, vaid eh, asi on nendes üksikisikutes, inimestes, kes endiselt on eh, surma mõistetud Äh, jah, see puudutab meid kõiki, kodanikuühiskond, inimõiguste kaitsjad päevast päeva võitlevad selle eest, et surmanuhtlus jääks minevikku. ja te võite alati Euroopa Liidu toetusele siin loota. me tahame täna, et meie hääl, teie hääl muutub veelgi võimsamaks ja ma usun, et tasapisi, aga mitte väga aeglaselt, me jõuame lähemale oma ühisele eesmärgile kus kuritegudele reageeritakse mitte kättemaksuga, vaid õiglusega. ja inimelu on väärtus, mida tuleb kaitsta kõikjal. suur tänu, proua asepresident. kasutaksin võimalust ja ütleksin, et tõlge on täna olemas kahekümne kahes Euroopa Liidu ametlikus keeles, aga ka araabia vene keeles suur heameel on nüüd aga tervitada Belgia asepeaministrit ja välisministrit Didier Reindersit ja tal ongi nüüd sõna. suur tänu, härra asepresident, proua kõrge esindaja, kallis Federica, daamid ja härrad, ministrid, ekstsellentsid, daamid ja härrad kõigepealt mul on suur heameel ja privileeg tervitada teid Brüsselis kõige suuremal maa, ülemaailmsel üritusel, mis võitleb surmanuhtluse keelustamise eest. tänan Euroopa Parlamenti, kes meid vastu võtab oma täiskogu saalis. õigus elada on kõige olulisem põhiõigus. see on eeltingimus, ilma milleta teiste õiguste nautimine muutuks mõttetuks. ma lei-, minu seisukoht on, et surmanuhtlus ohustab väga tõsiselt inimväärikust, on julm, alandav ja inim-, vaenulik. seega jagan Albert Camus veendumust, kes ütles, et ei inimeste südametes, ei ühiskondade kogemustes ei saa olema alalist rahu, enne kui surmanuhtlus muutub seadusevastaseks. seepärast Belgia väsimatult võitleb selle eest, et kogu maailmas keelustataks surmanuhtlus. see ei ole sugugi ebarealistlik unelm, vaid on eesmärk, mida on võimalik saavutada veel meie eluaja jooksul tänu sellele, et Euroopa Nõukogu on vastu võtnud protokollid kuus ja kolmteist surmanuhtluse ärakaotamise kohta, on Euroopa täna selline ala, kus surmanuhtlus on peaaegu täielikult seadusevastane, peaaegu, sellepärast et Valgevene ei ole veel sellele üleskutsele vastanud. sellest on kahju ja ma loodan, et Euroopa Nõukogu aastapäev on meile võimaluseks liikuda selle Euroopa suunas, kus surmanuhtlust ei ole. käesoleval aastal tähistame ka kolmekümne aasta möödumist teise rahvusvahelise pakti, poliitiliste ja tsiviilõiguste pakti protokolli vastuvõtmisest. see ÜRO protokoll, kus räägitakse lõplikust surmanuhtluse ärakaotamisest osapoolte poolt kriminaalõiguse osana teiste sõnadega, selle protokolli ratifitseerimine takistab seda, et surmanuhtlus taaskasutusele võetakse ja annab täiendavaid garantiisid kui moratoorium surmanuhtluste täideviimisele, mida võib igal hetkel tühistada. täna kaheksakümmend kuus riiki on ratifitseerinud teise protokolli, see tähendab, neid on viie võrra rohkem kui viimasel kongressil aastal kaks tuhat kuusteist. see on julgustav areng, kuid sellest veel ei piisa arvestades seda, kui palju riike on maailmas, kes on keelustanud surmanuhtluse või ei rakenda seda enam. Sõp-, teise protokolli sõprade klubi liikmena protokoll Belgia kutsub üles neid riike, kes enam ei rakenda surmanuhtlust, ratifitseerima teist protokolli võimalikult kiiresti. täheldan siinkohal, et nend-, nende riikide seas, keda on palju, kes surmanuhtlust enam ei rakenda, on väga suured on väga suured erinevused, väga erinevad õigussüsteemid, väga erinevad traditsioonid, kultuurid ja usulised tavad. on väga kahju, et vähemuses olev riikide grupp rakendab endiselt surmanuhtlust. on väga olus, oluline alustada dialoogi nende riikidega selleks, et saavutada meie lõppeesmärk, milleks on ülemaailmne surmanuhtluse keelustamine. kongress peab olema koht, kus avameelselt arutleda nii surmanuhtluse üle kui teatud kaasnevate küsimuste üle. eile Genfis osalesin kõrgetasemelisel paneelil, kus arutati surmanuhtluse küsimusi seoses mittediskrimineerimise ja võrdsusega. surmanuhtlus tõepoolest rakendatakse väga sageli diskrimineerivalt. kõige vaesemad kõige haavatavamad isikud, majanduslikus mõttes just nimelt, on disproportsionaal, ebaproportsionaalselt äh, ohustatud surmanuhtlusest. välismaalased, rassilised, etnilised vähemused, soolised vähemused, naised, ka nemad äh, kannatavad ebaproportsionaalselt. seega on äärmiselt oluline mitte unustada ohvrite perspektiivi laiemalt. andmed, mis on täna meie käsutuses viitavad sellele, et surmanuhtlus toob endaga kaasa rohkem ohvreid ning mõjutab terveid kogukondi läbi põlvkondade. Belgiale teeb eriti muret äh, peidetud ohvrite küsimus, eriti mis puudutab lapsi, kelle vanemad on mõistetud surma või hukatud. Nende laste saatus ähm, on kahekordselt raske, nendega tuleks palju rohkem tegeleda. teadusuuringuid äh, ja detailsemaid andmeid on vaja järjest rohkem selleks, et me mõistaksime ülemaailmselt, milline on surmanuhtluse mõju, kuidas see mõjutab inimõiguste väga erinevaid aspekte. mul on väga hea meel, et ülemaailmne kongress tegeleb nende küsimustega ja kasutaksin juhust selleks, et kinnitada üle veelgi tugevat tahet võidelda surmanuhtluse vastu tema ülemaailmse keelustamise poolt. ma soovin kõikidele osalistele head kongressi, rikastavaid kõnelusi ja ma loodan, et tänu teie mõttevahetustele nende riikide vahel, kas rakend-, kes kas rakendavad või mitte surmanuhtlust, et suudate edasi viia arutelusid ja et suudate järjest rohkem vähendada surmanuhtluste mõju kohtusüsteemides selleks, et ühel päeval jõuaksime selleni, kus surmanuhtlus on täielikult keelustatud, mis on meie lõppeesmärk. suurepärast kongressi kõikidele, viljakaid arutelusid ja loodetavasti kohtume taas lõpp, lõputseremoonial, tänan teid! I just uh, take this opportunity kasutaksin võimalust ähm, ja selgitaksin, et asepresident Mogherini pidi lahkuma just sel põhjusel, et äh, täna on see päev, kus Euroopa Komisjon tuleb kokku, et mul oli suur au, et ta leidis siiski aega tulla paariks hetkeks meiega kohtuma. ja nüüd äh, Šveitsi suursaadik Kristjan Mali saab sõna, teil on sõna härra asepresident, härra asepeaminister, härra riigisekretär, lugupeetud äh, osalised, riikide esindajad, kodanikuühiskonna esindajad, esindan siin Šveitsi välisasjade välissekretäri Pascal Verisvili, kel, keda tervislikud põhjused takistasid täna siia tulemast. Victor Hugo on öelnud inimelu puutumatus on kõige olulisem õigus ja sada aastat tema kuulsat kaitsekõne surmanuhtluse vastu. ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis on öeldud artiklis kolm, igaühel on õigus elada, olla vaba ja tunda end turvaliselt. olles täna kokku tulnud siin selles väga sümboolses paigas ja tänan teid ja tänan Euroopa Parlamenti selle eest siis selle eesmärk on üks, kaitsta õigust elule, mis on igal inimesel. Šveits on kategooriliselt surmanuhtluse vastu kõikjal maailmas, ükskõik millistel tingimustel. ülemaailmne surmanuhtluse keelustamine, samuti nagu inimõiguste edendamine, on meie jaoks välispoliitiline prioriteet. me ei ole muidugi üksi üle kahekümne, kaheksakümne protsendi riikidest on oma põhiseadusesse kirja pannud õiguse elule, see on positiivne tendents ja see väljendub ka selles, kui paljud riigid on pärast ÜRO loomist äh, surmanuhtluse keelustanud, sada kolm riiki on selle keelustanud kõikide kuritegude puhul ja sada seitsekümmend on nad kas oma õigussüsteemis või praktikas äh, keelustanud või läbi moratooriumi viimase kümne aasta jooksul. meil on väga hea meel selle tendentsi üle, meie toetame seda jätkuvalt, kaitseme saavutatud edusamme. Genf, rahvusvaheline linn, inimõiguste pealinn, Šveitsi territooriumil, selle üle oleme seda uhkemad, et surmanuhtlus ei ole kohane heidutus või repressiivvahend ja sellega kaas-, kaasneb reaalne oht hukata süütuid kui avati näitus Aknad surmamõistetute eh, kongis aastal kaks tuhat seitseteist New Yorgis eh, fotonäitusel, eh, see oli šokeeriv. ohver Ndume Olatušani, kes oli kohal ka kuuendal kongressil, veetis kakskümmend kaheksa aastat vangis, oodates oma hukkamist kuriteost, mida ta tegelikult toime ei olnud pannud enne kui ta vabastati ja mul on väga hea meel, et härra Ndume Olatušani on täna koos meiega. surmanuhtlus rikub ka kõige olulisemaid inimõigusi, enne seda, kui surmanuhtlus toime pannakse, mõelgem ka pikk psühholoogilistele piinadele pikaajalise vangistuse vältel. tänasel seitsmendal kongressil kutsub riik, Šveits üles kõiki riike jätkama vankumatult võitlus selleks, et teavitada elanikke eriti oluline on pöörduda inimeste poolt, eriti on oluline noorte küsimus. Te esindate siinkohal kõiki neid, kes ka väljaspool võitlevad ja esindate ka kõiki neid, kes veel kõhklevad ühineda nende väärtustega. selline tegu ei ole kindlasti mitte õiguspärane akt daamid ja härrad, aastast kaks tuhat seitseteist Šveits rakendab tegevuskava selleks, et kõikjal maailmas keelustataks surmanuhtlus. meil on kolm eesmärki, äh, mis me soovitame saavutada selle aasta lõpuks. selleks, et keelustajate arv oleks suurem kui praegu, et Malaisia näide siin on suurepärane ja julgustandev teine eesmärk, et oleks vähem äh, neid riike, kes rakendavad ja, ja täide viivad surmanuhtlusi. kuu aastat, kuu aega tagasi mõisteti õigeks Aasia Biibi, Pakistani äh, kodanik. see on hea märk. Äh, kolmandaks tuleb paremini austada miinimumnõudeid. Iraan ähm, on peatanud jaanuaris kaks tuhat kaheksateist surmanuhtluste toide, täime, täideviimise uimastikuritegude puhul, see on võimaldanud tohutult vähendada surmamõistetute arvu. kõigepealt äh, suhtleme asjaomaste riikidega diplom-, läbi diplomaatiliste jõupingutuste ja meil on ka rahvusvahelised algatused kus me soovime toetada õigust elule ja vastavaid inimõigusi, tehes koostööd meie partneritega ja kodanikuühiskonnaga. töötame koos, jagame oma ekspertteadmisi, jagame mõtteid ja algatame ühiseid algatusi. daamid ja härrad, surnuhtlusel ei ole kohta kahekümnendas sajandis, ütles endine ÜRO peasekretär Ban Ki-moon. me oleme nõus selle nägemusega ühinegem selleks, et surmanuhtlus keelustataks nendes riikides, kus ta veel kehtib. julgustagem neid riike astuma seda sammu ja tervitan siinkohal eriti neid, kes on täna kohale tulnud. kordame, igaühel on õigus elule, igaühel on õigus inimväärikusele. soovin inspiratsiooni kolmeks algavaks päevaks, nii nagu seda kajastavad Ndume Olatusuni pildid ma olen kindel, et Šveitsi valitsus jätkuvalt toetab surmanuhtluse keelustamist. soovin edukat kongressi ja tänan tähelepanu eest. Uh, ja nüüd saab sõna Audun Halvorson, Norra äh, välisministri riigisekretär suur tänu, härra esimees, ekstsellentsid, daamid ja härrad. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli Norra laul võõrustada kuuendat ülemaailmset kongressi surmanistuse vastu ja äh, sinna kogunes rohkem kui tuhat osalemist oslast ja ma usun, et täna on neid rohkemgi väga paljud teie osalesid selles ja andsid oma panuse sellesse, et Oslo kongressil lõpptulemuseks olid konkreetsed poliitikad ja tavad alates Oslost on positiivsed arengud leidnud aset mitmetes riikides nagu Gambia, Burkina Faso ja ka Malaisia. Te olete näidanud, mis on võimalik saavutada, kui on poliitilist tahet ja tugevad juhid. esimene piirkondlik Aafrika kongress surmanuhtluse vastu, mis toimus eelmisel aastal Abidžanis, tähistas olulist sammu edasi. Norra hea meelega oli toetavaks sellele üritusele kongress näitas, et toimuvad konstruktiivsed arutelud tuleviku suhtes, mis on väga oluline, ta näitas ka, et on kaasatud noored ja järgmise põlvkonna äh, surmanusse kaotuse pooldajad. teine oluline samm tehti detsembris kaks tuhat kaheksateist, kui ÜRO resolutsioon moratooriumi kehtestamiseks surmanuhtluse suhtes saavutas rekordselt kõrge pooldajate arvu, sada kakskümmend üks jah-häält Ähm, Norra, kuid ummikgrupi rühm äh, tänab riike selle toetuse eest. Ähm, siiski äh, paljudes riikides ähm, suur surmanuhtluste hukkamiste arv tekitab muret äh, surmanuhtlus on ülemaailmne probleem, see ei ole piiratud konkreetsete piirkondade, traditsiooni, kultuuride või uskudega. iga surma mõistev otsus, iga hukkamine on liiast. Norra on igasuguse surmanuhtluse vastu äh, Äh, see on meie jaoks põhimõtteline küsimus. kuid oli aeg, mil surmanuhtlus oli lahutamatu osa meie karistusseaduslikust. viimane hukkamine toimus tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal ja alates seitsmekümne üheksandast aastast on surmanuhtlus kõikide kuritegude suhtes tühistatud. täna mm, meie Norra põhiseaduse artikkel üheksakümmend kolm ütleb, igal inimesel on õigus elule ja kedagi ei saa surma mõista daamid ja härrad, riikidel lahus, lasub kohustus tagada kõigile kodanikele turvalisem eh,, turvaline elu, heaolu, inimõiguste täitmine eh,. kriminaalõigussüsteem peaks tagama selle, et kuriteo toimepanejad võetakse vastutusele, kuid aluspõhimõtteks on nende rehabilitatsioon ja ühiskonda taasintegreerimine sest surmanuhtlus muudab selle võimatuks, absoluutseks, pöördumatuks ja parandamatuks meil on vaja rohkem teadmisi ja suuremat teadlikkust seoste vahel äh, vaesuse, diskrimineerimise ähm, ja kriminaalõigussüsteemide erinevate tavade kohta. Äh, uuringud näitavad, et äh, surmanuhtlust kasutatakse ebaproportsionaalselt vähemuste kogukondade vastu ähm, sooline kuuluvus, seksuaalne sättumus, usk, rahvus, majanduslik ja ühiskondlik staatus, staatus ei tohiks olla määrav inimese arreteerimisel, süüdimõistmisel või surmanuhtlusega ohustamisel äh, raske ja organiseeritud kuritegevus on väljakutseks paljudele riikidele. meil on vaja selleks vastu võitlemiseks rahvusvahelist koostööd, kuid surmanuhtlus ei tohiks olla selle lahenduse osaks. Äh, surmanutlus ei vähenda kuritegevust, puuduvad lõplikud tõendid selle kohta, et seal on heidutav toime. Äh, me peame, peaksime kasutama võimalust äh, arutada ülemaailmsel kongressil alternatiive. ma tahaksin tänada äh, Belgiat kui võõrustajat, Euroopa Liitu, konverentsi korraldajat, ECBM-i maailmakongress on areeniks, kus surmanõhtluse säilitamist ja kaotamist pooldavad riigid kohtuvad ja arutavad, konstruktiivselt, äh, kus riigid, ÜRO ja piirkondlikud organisatsioonid, kodanikuühiskond ja pühendunud isikud ühendavad oma jõud. me peaksime ära kasutama Oslos ja New Yorgis tekkinud positiivse hoo äh, ja ka Abidžaanis, et jätkata oma tegevust. meie eesmärk ka, eesmärgiks peaks olema konkreetsed sammud äh, surmanuhtluse kaotamiseks. tänan uh,. suur tänu härra riigisekretär ja nüüd mul on hea meel kutsuda kaks äh, lugupeelset äh, osalejat siia poodiumile ja esiteks ECPM-i tegevdirektor härra Rafael Shinuil Hazan ja ka ECPM-i nõukogu liige Aminata Niakate Quelle joie, quelle... milline rõõm on täna olla siin teie seas täna. milline õnn näha nii palju nägusid, nii palju sõprade nägusid, nägusid, kes soovivad surmanuhtluse kaotamist. milline tahe näha siin ka nende riikide esindajaid, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, kes on tulnud meiega dialoogi pidama, arutama meiega. see on au. meie organisatsiooni ECPM jaoks teid täna siin kõiki tervitada, see on rõõm ja õnn. ma tahaksin kõigepealt tänada toetajaid ja partnereid, ilma kelleta see kõik ei oleks osutunud võimalikuks. ma tahaksin tänada Pavel Telitškat, Euroopa Parlamendi asepresidenti, kes meid siin täna vastu võtab selles suurepärases täiskogu saalis. tahaksin tänada Federica Mogherinit, Euroopa Liidu välisasjade kõrget esindajat, asepresidenti, Euroopa Komisjoni asepresidenti tema toetuse eest. tänan Euroopa Komisjoni toetuse eest, tahan tänada Didier Reindersit, suur tänu selle Belgia toetuse ja selle vastuvõtu eest suur tänu, Oden Alversen, Norra toetuse eest, mis on olnud, kestnud aastaid. aitäh, härra Šveitsi suursaadik, kes esindate, nagu ütlesite, Šveitsi inimõiguste riiki. aitäh kõigile kongressi osalistele ja aitäh ülemaailmsele koalitsioonile. lugupeetud koalitsiooni liikmed kes te esindate seda, mis, mida meie maailmas on, mis on maailmas parimad, ehk siis võitlust väärikuse ja inimlikkuse eest. tahaksin teid tänada esimesena, sest ilma teieta, toetajate ja kongressi partneritena, ilma teie meeskondadeta, kellele siinkohal avaldan samuti tänu, ei oleks me saanud täna siin kokku tulla. kuid teile kõigile, siin viibijatele, kallid surmanuhtluse kaotamise toet-, pooldajad, pöördun ma teie poole siin, kõigi poole täna. mul on au teile teatada pidulikult siinkohal, et kogu maailmas keelustatakse surmanuhtlus ja maailm vabaneb lõpuks surmanuhtlusest. umbes nii, ütleb ÜRO peasekretär mõne aasta pärast ma kinnitan teile, nii see saab olema. võtkem seda teadmiseks. kui kahtlete selles, siis vaadake täna, milline jõud ja milline mõju on sellel, et me kõik oleme tulnud siia kokku sellesse uskumatusse parlamendi täiskogu saali. saal on täis otsustajaid, mehi ja naisi, poliitikuid, parlamendiliikmeid, diplomaate, kelle jaoks surmanuhtluse kaotamine on nende tegevuse kese ja kes muudavadki olukorda. kui te vaatate, kui pika tee oleme maha käinud, vaatame, mida ütles Victor Hugo oma teoses Teod ja sõnad. me ei saa rääkida surmanuhtluse kaotamisest ilma rääkimata Victor Hugo'st loomulikult. ta ütles, kaheksateistkümnes sajand, see teeb talle au, keelustas piinamise. üheksateistkümnes sajand ütles, ennustas ta, keelustab surmanuhtluse. ja lõpuks üheksateistkümnes sajand tegelikult keelustas orjapidamise. kahekümnes sajand on meeste ja naiste võrdõiguslikkuse sajand, nii et on tulnud aeg selleks, et kahekümne esimene sajand oleks sajand, kus kogu maailmas kaotatakse surmanuhtlus. kui kahtlete selles siis vaadake, kui suur on riikide toetus, kui hääletati moratooriumi ÜRO Peaassambleel, kolm neljandikku riikidest, kes on ÜRO-s esindatus, toetavad seda resolutsiooni. see on õiglane võitlus. mõned küll väidavad vastupidist. Nad räägivad suveräänsusest, räägivad õiglasest kättemaksust, räägivad avalikust arvamusest, kes justkui ei oleks kuna, ei ole kunagi valmis selleks räägivad sellest, et vägivallale tuleb vastata vägivallaga. tahaksin siinkohal eriti pöörduda just nende poole, nende poole, kes ei ole sugugi veendunud, et meie üritus on õiglane. pöördun nende väga arvukate suursaadikute esindajate poole, kes esindavad surmanuhtluse vastaseid ja kelle jaoks tänane kongress on unikaalne kohtumispaik, kus on võimalik vahetada mõtteid. kutsun teid üles arutlema meiega ilma tabudeta lähipäevadel, kutsun teid üles meiega ühendust võtma, meid kut-, külla kutsuma, me oleme valmis dialoogiks teiega, selleks et me võiksime surmanuhtluse kaotamise poole liikuda. mõned öö, äh, leiavad, et ei saa surmanuhtlust ära kaotada, sellepärast et avalik arvamus oleks justkui selle vastu tahaksin tsiteerida kindral de Gaulle'i, kes ütles oma sõjaaja mälestustes. kõik on võimalik, isegi see, et tegu, mis on aus ja õiglane, võib kokkuvõttes tunduda hea poliitilise investeeringuna. see surmanuhtluse kaotamine on hea poliitiline investeering, see on aus ja väärikas tegu. mitte ükski riik mitte kunagi ei ole enam taganenud siis, kui seaduses on surmanuhtlus kaotatud. avalik arvamus jä-, tuleb järele ükskõik millises riigis, ükskõik millisel mandril. aga surmanuhtlust ei tohi ära kasutada. surmanuhtlus ei ole heidutav vahend, te teate seda niigi. uuringud ja terve mõistus on seda juba enne mind tõestanud kuid siiski on te-, tegemist just riigipoolse vägivallaga kodanike vastu. ühtlasi on ta, on ta potentsiaalne võimu kuritarvitamise vahend. surmanuhtlus ei ole kuidagi seotud mõne spetsiifilise kultuuriga. Euroopa, nagu me hästi teame, on keelustamise algataja, oli kaua surmanuhtluse täideviimise kese. giljotiin on Prantsuse leiutis, timukakirves inglaste leiutis ja samas äh, keelustajate liikumine algas teistel kontinentidel. Hiinas näiteks on täna kõige suurem surmanuhtluste täideviija, aga tegelikult oli Hiinas surmanuhtlus kaotatud juba Tangi dünastia ajal, kuuendal, üheksandal sajandil pärast Kristust või võtame Jaapani, keda oli mõjutanud Hiina kohtusüsteem, kus kaotati Heiani ajastul surmanuhtlus täielikult, kuid ajad on muutunud. kindlasti ei saa ka öelda, et see ei ole võimalik. Ladina-Ameerika oli esimene manner, kes hakkas mõtlema keelustamisele Michigani osariik Ameerika Ühendriikides kaotas aastal tuhat kaheksasada nelikümmend kuus surmanuhtluse, nagu peatselt näete videos, mis järgneb minu kõnele. me suutsime tõestada ka Abidžaani ettevalmistaval kongressil aprillikuus eelmisel aastal, et surmanuhtlus Aafrika kontinendil tegelikult oli sisse toodud erinevate kolonisaatorite poolt. Ähm, lindpriiks kuulutamine, hüvitamine ja mõnikord andestamine olid tegelikult Aafrika esialgsed tavad. ja ma tahaksin siinkohal pöörduda ka poliitiliste otsustajate poole nendes riikides, kes rakendavad moratooriumit surmanuhtluse täideviimise osas. me ei saa jääda rahule selle olukorraga. moratoorium võib olla ainult üheks etapiks protsessis, mis viib surmanuhtluse ka lõpliku kaotamiseni. see oleks justkui jääksime peatuma jõe keskmes ja kui laev hakkaks lekkima. see tähendab, et surmamõistetud jäävad endiselt ootama surmanuhtluse täideviimist. sellest saab psühholoogiline piinamine nii surmamõistetu kui tema perekonna jaoks. Teie kongressi jõud seisneb selles, et te räägite kõigest sellest ja räägite veel paljust muust ja muudate, muudate nähtavaks teie liikumise, sest tahaksin siinkohal avaldada austust just kodanikuühiskonnale, tema on tegelikult selle liikumise südameks. Teie olete surmanuhtluse äh, vastased, teie advokaadid, teie aktivistid. ja kokkuvõttes meie võitluse kese on see energia, mille suuname inimväärikuse kaitsele, surmanuhtluse kaotamisele, sest kurjus algab ükskõiksusest ja mitte midagi tegemisest. mõnede jaoks see inimelu ei ole midagi väärt võib-olla. aga meie jaoks mitte miski, mitte miski ja mitte miski ei ole väärt nii palju kui elu traditionnistes. head surmanuhtluse vastased, head külalised, head osalejad. Te ei suuda kujutledagi, kui suur rõõm on mul näha, et siia on tulnud nii palju ministreid, parlamendiliikmeid, diplomaate, otsustajaid, mõjukaid mehi ja naisi, kelle sooviks on edasi viia surmanuhtluse kaotamise üritust kes soovivad kindlalt, et maailmakaart oleks täielikult sinine homme. järjest rohkem on neid, kes on ühinenud surmanuhtluse keel-, kaotajate pooldajatega ja kes on kogunenud täna siia kongressile. tee loomulikult on veel pikk. nädal aega tagasi alles kahekümnendal veebruaril üheksa noort, kes protsessi jooksul ütlesid ka, et neid piinati. üheksa noort meest hukati varahommikul Egiptuses. kuigi kehtis veel e-, Egiptuse põhiseaduse ees kaebus, nagu näete, selle, selle hukkamise vaidlustamiseks, näete, tee on väga pikk, kuid ma usun, et ühel päeval ei ole meil enam vaja tulla kokku see kongressil, kus me võime meie ühenduse laiali saata, sest aasta-aasta järel kongress kongressi järel tänu teie jõupingutustele oleme saavutanud tulemusi aasta-aasta järel, kongress kongressi järel, ministrid ja riigid tulevad siia kokku ja teatavad, et surmanuhtlus on kaotatud nende koduriigis. ja ma ei kõhkle, et ka käesoleval aastal meie kongress saab olema kohaks, kus selliseid avaldusi tehakse. ja just selleks ongi meie ülemaailmset kongressi vaja. selleks, et riigid ütleksid selgelt ja kõlavalt kogu maailma ees, et inimõigus on kohutav nähtus, et seda enam ei viida ellu nende riikides, et nende ühiskondades ei lubata enam seda, et tapetakse inimene rahva nimel ja nimetatakse seda õiguseks, sest see ei ole õigus. Teie muidugi, kes olete siia kokku tulnud, teate seda juba, kuid veenda tuleb ülejäänuid, neid, kes soovivad surmanuhtlust säilitada. ja selleks on ECPM-i kongressid alati olnud ka uuenduslikud, oleme loonud äh, parlamendisaadikute võrgustikke, oleme inimõiguste instituutide poole pöördunud, oleme kasutanud ka kunsti olulise vektorina ning käesoleval aastal soovime asetada rõhu erasektori kaasamisele. erasektor võib olla väga oluline ressurss surmanuhtluse kaotamise nimel. oleme juba näinud farmaatsiaettevõtteid, kes on keeldunud äh, kuima-, valuvaigisteid edastamast, kosmeetikaettevõtteid oleme need ka investeerimisfonde, kes on eetiliselt lähenenud investeerimisele. mehed, naised, ettevõtted, ministrid, parlamendisaadikud, diplomaadid, advokaadid, igaüks võib midagi ära teha selleks, et lihtsustada liikumist kaotamise poole. kooliprii, lind legendi järele, tilk tilga järel võib, võib kustutada tulekahju see on väga oluline, sest äh, surmamõistetute ootused on suured. on mehed ja naised, kes ootavad surmanuht-, mõistetute kongis, ootavad lootust, mis võimaldaks neil ellu jääda vaatamata kella tiksumisele, mis tiksub liiga kiiresti ja mis neid vältimatult viib selle tunni poole, mil nad peavad surema. me ei saa neid mehi ja naisi hüljata me ei saa neid huljata selle seierite liikumise ees, kus mõned võib-olla saavad veel viimase sigareti suitsetada, me ei saa seda enam peale sundida sellele inimesele, kes võib-olla ei ole sama, mis ta oli kakskümmend aastat tagasi, kui ta surma mõisteti. ja koolipriitena jätkuvalt on need mehed ja naised, kes võitlevad surmanuhtluse kaotamise poolt, olete nendega võib-olla siin kohtunud, on need, kes on pääsenud neid on ka palju siin täna, on need, kes on ise läbi elanud ja teavad, kui oluline on surmanuhtluse kaotamine, see on meie jaoks ammendamatuks inspiratsiooniallikaks siin kongressil. nii et soovin teile inspiratsioonirikast kongressi, et me leiaksime lahendusi selleks, et me tilk tilga haaval liiguksime lähemale ülemaailmsele surmanuhtluse keelustamisele, aitäh! Thank you very much indeed uh,, lady. suur daami, äh, suur tänu, daamid ja härrad. nüüd uh, videotervitus tema pühaduselt paavst Franciscuselt. Saludo a los organizadores y participantes en el séptimo Congreso Mundial contra la pena de edastama tervitused äh, seitsmendale ülemaailmsele surmavastasele kongressile korraldajatele ja osalistele Brüsselis inimelu on ähm, meile kingitud. see on meie kõige tähtsam, esmase tähtsusega kingitus võrreldes kõigi teiste kingituste ja õigustega. sellisena see vajab kaitset. lisaks sellele usklike jaoks on äh, inimene loodud Jumala näo järgi. oleneb ta sellest, kas te olete usklik või mitte iga elu on väärtuslik ja inimväärikust tuleb kaitsta ilma igasuguste eranditeta. seetõttu sõrmanuhtlus on väga tõsine äh, iga inimese õiguse elule suhtes. vastab tõele, et äh, kõikjal maailmas, ühiskondades ja kogukondades äh, on probleeme tõsiste kuritegudega inimeste julgeoleku ja varavastaste kuritegudega. vastab tõele ka see, et on olemas teisi vahendeid äh, heastada tekitatud kahju. ja vangistus on muutunud üha tõhusamaks võimaluseks ühiskonna kaitsel äh, selliste kuritegude sooritajate kurjuse vastu lisaks sellele me ei saa kunagi taganeda arvamusest, et need, kes on süüdi kuriteos, peavad saama võimaluse ka seda kahetseda. sel põhjusel on positiivne märk, et üha rohkem riike toetavad elu ja ei kasuta enam surmanuhtlust. ja ka need riigid, kes on täielikult kaotanud surmanuhtluse oma õigustikust kirik on alati kaitsnud elu ja tema suhtumine surmanutlusesse on üha küpsemaks muutunud. ja seetõttu ma soovisin ka, et katoliku kiriku katekismust muudetaks selles punktis. mõnda aega suhtuti surmanuhtlusesse kui õigesse reaktsiooni tõsisesse kuritegudesse ja äh, ühiste huvide kaitseks, kuid inimväärikus ei kao ka siis, kui see inimene on äh, pannud toime raske kuriteo. mitte kellelgi ei saa tema elu ära võtta, ei saa ära võtta võimalust. heastada äh, kogukonnale selle kahju kogukonnale, keda nad on pannud kannatama. Äh, surmanuhtluse ülemaailmse kaotamise eesmärk tähendab inimese, inimväärikuse taastamist. see tähendab seda, et inimkond saab toime tulla kuritegude äh,, kurjaga ja võimaldab süüdist-, süüdimõistetutel mõelda oma tegude peale äh,, analüüsida ja seeläbi muuta oma elu. ma saadan teile oma palved ja kutsun teid üles jätkama oma meelekindlaid samme. ja ma soovitan kõiki valitsusi soovitan kõikidel valitsustel ja otsustajatel võtma vajalikke samme äh, surmanuhtluse kaotamiseks. meie saame tunnistada, et igal inimesel on väärikus ja tegutseda selle nimel, et rohkem inimelusid ei kaotada, vaid pigem äh, me saame nad äh, taastada meie ühiskonna hüvanguks. ministris uh.... Äh, lugupeetud ministrid, daamid ja härrad. ma lõpetaksin selle seitsmenda kongressi avatseremooni isikliku tähelepanekuga. ma sageli juhin Euroopa Parlamendi täiskogu istungeid selles saalis kuid täna siia saali sisenedes äh, oli mul hoopis teistsugune tunne. ma ei peaks seda võib-olla parlamendiliikmena ütlema, kuid see tunne oli sügavam, tugevam tänu sellele õhkkonnale, mis siin valitses ja tänu sellele äh, see on veelgi tugevamaks muutunud meie avakõnede valguses ja selle kaardi, tänu sellele kaardile, mida me näidati, et Need inimesed, kes on viimaste aastakümnete jooksul hukatud, need, kes hukati pärast kuriteo toimepanemist ja ka need, kes tapeti ja kes esindasid erinevaid vähemusi. mulle tundus, et need meenutused, mälestused ja tunded on pühendatud just nendele inimestele kongressi avatseremoonia ajal. veel kord äh,, mul on väga hea meel, et te tulite kohale. ma soovin teile edukat ja huvi-, kongressi äh, huvitavaid arutelusid. ma olen kindel, et meie teod on mõtestatud. meid julgustas väga äh, ECPM-i direktori energi-, energiline sõnavõtt, sest see on oluline ka meie regulatiivraamistiku loomisel ja nende jõupingutuste tegemisel, mida me vajame. veel kord tänan teid ja soovin teile edukaid mõttevahetusi. nüüd toimub ühisfoto photos. Can you please stand up? Äh, foto, palun tõuske püsti, et me saaksime ühisfoto teha Thank you to the vice president. suur tänu Euroopa Parlamendi asepresidendile Pavel Telitškale selle väga mõjusa sõnavõtu eest, suur tänu meie avatseremoonia esimese osa juhtimise eest. ma tänan ka ministreid, ma tänan Europarlamendi liikmeid, lugupeetud külalisi ma palun teil nüüd istuda oma kohtadele. minu nimi on Margarita Sforza ja mul on hea meel äh, tutvustada teile avatseremoonia teist osa paari minuti pärast algab pressikonverents, kuid meie programm jätkub. lubage kõigepealt öelda, et mul on hea meel näha selles saalis nii palju inimesi, et see on nii täis. Teid on nii palju, et äh, mõned teist äh, jälgivad voogedastust teises saalis. rohkem kui tuhat viissada inimest on täna kogunenud Euroopa Parlamendi hoondesse. suur tänu osavõtu eest. meie järgmine äh, külaline on kunstnik Vanessa Bless, on Ameerika äh, kriminaalõiguse jurist ja kirjanik. teda peetakse tänapäeva äh, luulemaailma juhtivaks isikuks. täna ta räägib Clayton Locketti loo. Äh, Lockett huunati, hukati Oklahomas kaks, ka aastal kaks tuhat neliteist, kui miski vedas viltu. see on kohutav lugu väikese huumoriga äh, see ähm, poeem on tõlgitud ja teile välja jagatud. daamid ja härrad, palun äh, siia paneedimile Vanessa Place'i, kes tutvustab meile täna Europarlamendi saalis oma poeemi Vusserdatud hukkamine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 suur tänu, Vanessa, selle väga mõjuvõimsa poeemis, nagu ma ütlesin alguses äh, resolutsioon, äh, millega kutsutakse üles moratooriumi kehtestamine surmanuhtluse suhtes, esitati Euroopa Liidu poolt äh, partnerlus teiste riikidega ÜRO Peaassambleel aastal kaks tuhat seitse. täna ÜRO peasekretär Antonio Guterres oma videosõnumis räägib sellest, kuidas liikmesriikide seas kasvab konsensus moratooriumi suhtes. resolutsioon kutsub üles üldise katkestamise, mitte keelustamise I am pleased to greet this World Congress. mul on hea meel tervitada seda maailmakongressi. surmanuhtlusel ei ole kohta kahekümne esimesel sajandil. ja minu oma koduriigis Portugalis me olime üks esimesi, kes keelustas surmanuhtluse pea viiskümmend aastat tagasi. möödunud aastal ÜRO resolutsioon kehtestas morat-, moratooriumi. sada kakskümmend üks riiki toetas seda, see on kõige suurem arv ja ma tervitan seda edasiliikumist, aga see ei ole sugugi piisav. tegevuspraktika jätkub, julmus jätkub. vaatamata sellele, et ka süütuid inimesi on surma saadetud ÜRO peasekretär koos enamike liikmesriikidega ja kodaühiniku on aga seisab selle eest, et kõikjal maailmas kaotataks surmanuhtlus. ühes kuus me saame selle muutuse esile kutsuda ja ma ootan viljakaid arutelusid ja tahan teiega koostööd teha selle nimel. sada kakskümmend üks riiki toetasid ÜRO resolutsiooni, mis kutsus üles kehtestama moratooriumi. see on tõesti muljetavatele, arvestades, millest me alustasime. ja see näitab veel kord, et poliitiliselt pühendunult saab tõesti asju muuta ja nüüd ma tahan tervitada endist ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ja praegust ähm, äh, ICDP presidenti Navi Pillait. Thank you for being with us, madam Pillai. Eh, suur tänu, et tulite meiega kohtuma, proua Pillai. tere hommikust, mul on suur au rääkida siin avatseremoonial seitsmendal kongressil, mis on surmanuhtluse vastu ja mina olen rahvusvahelise surmanuhtluse vastase komisjoni president ICDP president ja ma tahan tänada Euroopa Parlamendi presidenti eh, Excellence Antonio Tajanit selle suurejoonelise ürituse korraldamise eest siin eh,. tahan tänada Euroopa Liitu ja välispoliitika kõrget esindajat Federica Mogherinit, samuti eh, tema ekstsellentsi Didier Reindersit, asepeaministrid ja välisasjade ministrid ning samuti äh, kaaskorraldajad siin, vabaühendust, ECPM-i. on hea, et siin on ka äh, tähtsad isikud nendest riikidest, kus säilib veel surmanuhtlus, et nemadki osalevad siin ja mul on hea meel, et Belgia ja teised kaassponsorid, sealhulgas Šveits, Norra, Austria ja Hispaania on väga aktiivsed liikmed ICTP tugirühmas. eile ma juhtisin Egmonti palees toimuvat üritust koos kaasvolinikega ICTP-st. me rääkisime sellest, kuidas riigid eh, on kaotamas surmanuhtlust ja mida õppida saadud kogemustest. sest tihtipeale küsitakse äh, selle kohta ICTP volinikelt, et millest peaks alustama, kui tahetakse astuda surmanuhtluse kaotamise teele, see ei ole sugugi lihtne teekond. kõik riigid on omale aega sellega võtnud ja meie ICTT-s usume, et et poliitiline juhtroll on peatähtis. näiteks Mongoolias endine president Elbegord, kes on ICTP volinik ja ka kohal täna minu kõrval, juhtis oma riigi surmanuhtluse kaotamise teele ja kuidas ta seda tegi? kõigepealt ta võttis rahvusvahelise kohustuse, eh, liitus ja siis ratifitseeris ICCPR-i teise fakultatiivprotokolli ja pärast seda eh, kõrvaldas surmanuhtluse sätted oma riigi siseriiklikust õigusest, nii et tema riik eh, aastal kaks tuhat seitseteist kaotas surmanuhtluse. jah tähtis on ka vaadata, et eh, ei oleks tagasilööke ei Mongoolias ega teisteski riikides, aga see on üks teine teema, kuidas jälgida ja ära hoida see, et surmanuhtlus taas kehtestatakse. ja mul on hea meel, et ICDP volinik, endine Prantsuse välisminister Robert Badinter on teine hea näide liidrist, kes juhtis surmanuhtluse kaotamise protsessi oma koduriigis Prantsusmaal. on teisigi, kes on etendanud tähtsat rolli oma koduriigis, näiteks minu koduriigis Lõuna-Aafrikas konstitutsioonikohtu kohtunik äh, juhatas sisse surmanuhtluse kaotamise protsessi. president Mandela selle asemel, et pidada referendum riik oli väga emotsionaalne pärast aparteidi kaotamist, otsustas, et justiitssüsteem on see, kes otsustab, nimelt konstitutsioonikohus, kes otsustab selle üle ja huvipakkuvalt Guatemala konstitutsioonikohus hiljuti etendas väga tähtsat rolli oma otsusega novembris kaks tuhat seitseteist ja tulemuseks on surmanuhtluse kaotamine tavapäraste kuritegude puhul selles riigis mõnedes riikides nagu Rwanda, Haiti, Kambodža, Timor-Leste. kodusõjad ja genotsiid, mis tõid kaasa tohutud inimelude kaotused ja šokeerisid kogu maailma, viisid eh, surmanuhtluse kaotamisele pärast seda, kui rahvusvahelise üldsuse eh, vaateväljas olid nad ja loodi rahvusvahelised tribunalid seal maailmakongress toimub ajal, kui tänu osalisriikide jõupingutustele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo tegevusele, ma olin ülemvolinik kuus aastat seal, on nüüd sada kakskümmend üks eh, ÜRO liikmesriigi peaassambleel hääletanud resolutsiooni poolt, mis kutsus üles üldist moratooriumi kehtestama surmanuhtsusele detsembrikuus möödunud aastal. jah, see on järjekordne samm. aga samas me näeme eh, tendentse ka surmanuhtuse kaotamisele selles mandril, kust mina pärit olen, Aafrikas Euroopas peale Valgevene ja Ameerikates peale USA ja Kariibi piirkonna on riigid, mis on kaotanud surmanuhtluse, aga samas Aasias miljardid inimesed elavad kapi-, surmanuhtluse varjus. ja me teame, et seal säilib surmanuhtlus ja toimub pannakse hukkamisi, tuhanded inimesed on surma seal mõistetud ja nende riikide valitsused arvavad, et kui nad säilitavad surmanuhtluse, siis on see õigustatud, et sellel on heidutav mõju kuritegevusele ja e, samas nad ei ole mõistnud, et õiglus ja mitte kättemaks peab olema aluspõhimõtteks. ja oleks silmakirjalik, kui mina inimõiguste ülemvolinikuna e, ei mõistaks hukka Eh, hukkamisi Egiptuses, viisteist inimest hukati käesoleval kuul. see on nagu kõrvakiil meie kongressile. ma loodan, et meie kongress reageerib sellele. Eh, samas eh, ka surmanuhtluse kaotamise pooldajad teavad, et suveräänsus on tähtis ja äh, Äh, suveräänsuse klausel läks kirja ka äh, hiljutisele ÜRO Peaassamblee moratooriumi resolutsiooni. Äh, jah, üritatakse ka surmanuhtluse inimõiguse aspektid kõrvaldada ja kitsendada see teema kriminaalõiguse valdkonnale Eh, nii et meil on vaja nüüd välja töötada uued strateegiad, uued lähenemisviisid selleks, et kaasata üha rohkem ja rohkem inimesi sellesse protsessi, et see tempo, mis meil praegu on surmanuhtluse kaotamise teel, jätkub. ja minu kogemused, samuti ICTP volinike kogemused panevad meid tugevalt uskuma surmanuhtluse kaotamise vajalikkusesse sest tegemist on ju inimõiguse, peamise inimõiguse rikkumisega, see on õigus elule. ja me teame ka, et tõrjutud kogukonnad kannatavad rohkem ja ka, et äh, süütuid inimesi on hukatud. me peame silmas pidama, et surmanuhtlus on pöördumatu ja sellepärast ma ühinesin rahvusvahelise surmanuhtluse vastase komisjoniga. see on organisatsioon, mille eesotsas ma olen alates aastast kaks tuhat seitseteist. meie organisatsioonis on muljetavaldav rühm inimestest, kõik, kõik usuvad meie ehm, üritusse ja ehm, võitlevad selle eest, et kaotada surmanuhtlus kas oma koduriigis või rahvusvahelisel areenil. ICTP asutati veendumuse pinnal, et surmanuhtlus on võimalik kaotada ainult juhul, kui riigid koondavad oma jõupingutused, kaasavad kodanikuühiskonnad ja rahvusvahelised organisatsioonid. see tähendab meie kõigi jõud. ja sellised kohtumised nagu Maailmakongress surmanuhtluse vastu on väga oluline selles liikumises. tegemist on platvormiga, kus erinevad jõud saavad kokku tulla, tuvastada uued tendentsid, töötada välja uued strateegiad ja nad läbi arutada ja kaasata uued tegijad. nii et ma ootan meie huvitavaid arutelusid, et õppida teilt ja teie tegevustest. soovin kongressile edu. You suur tänu nende märkide märkuste eest, proua Pillai, tõesti positiivseid tendentse võib näha Aafrikas ja me hakkame sellest õige pea rääkima paljude külalistega, lähen üle prantsuse keelele. avaldaksin austust järgmisele kõnelejale. tervitame siin Charles Nakeu-Nakangi kes esindab täna siin Louis Mushikavabot, kes on Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni peasekretär. praegusel hetkel hetkel kolm neljandikku frankopoolsetest prantsuse keelt kõnevatest riikidest on kaotanud ära surmanuhtluse tänaseks päevaks. suur tänu, daamid ja härrad ministrid, ekstsellentsid, daamid ja härrad, suursaadikud, lugupeetud osalejad, minu jaoks on täna tegemist suure privileegiga saan teile täna edastada proua Louise Mushikiwabo sõnumi ehk siis Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni peasekretäri sõnumi täna siin seitsmendal ülemaailmse surmanuhtluse vastasel kongressil. tema sõnum on järgmine. kõigepealt sooviksin väljendada kõige sügavamat tänu vastuvõtvale riigile Belgiale ja selle seitsmenda ülemaailmse kongressi korraldajatele. tahaksin avaldada tänu kõikidele väljapaistvatele isikutele, kes on otsustanud osaleda ning sellega väljendavad toetust sellele üritusele. meie ühised pingutused surmanuhtluse kaotamise nimel toetuvad eelkõige meie veendumusele, mis on sügav, et peamine inimõigus on õigus elule. see on võõrandamatu õigus. meie tegevus asetub ka Bamako deklaratsiooni raamistikku, see võeti vastu novembris aastal kaks tuhat ja selles tuletatakse osalevate riikide ja valitsuste kohustust austada inimelu. Fra-, rahvusvahel-, frank-, rahvusvaheline frankofoonia organisatsioon julgustab oma liikmeid jätkama tegevust selles vallas ning oleme surmanuhtluse kaotamise eestkõnelejateks, teeme seda koostöös OIF-i e parlamentaarse assambleega ning frankofoonsete valitsustega ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega. liikumine ülemaailmse surmanuhtluse kaotamise vastu on leidnud frankofoonsetes riikides suurt vastukaja. hetkel kolm neljandikku prantsuse keelt kõnelevatest riikidest on ära kaotanud surmanuhtluse ja viimase kümne aasta jooksul kaheksa OIF-i e liikmesriiki on ära kaotanud surmanuhtluse. teised äh, prantsusekeelsed riigid äh, on samuti ühinenud selle liikumisega, ma olen veendunud, et äh, dialoogifoorum, mille me leiame siin Brüsseli konverentsil, võimaldab meil paremini mõista, kuidas saame riiki aidata, riiki aidata sellel teel. ma olen kindel, et meie tegevus, see viljaks on, on sisukad soovitused kinnitan teile, et OIF pöörab sellele täielikku tähelepanu selleks, et arutelu süvendada ja soovin teile edu tööle. Merci, monsieur. suur tänu, härra Knoefang ja suur tänu rahvusvahelisele frankofoonia organisatsioonile, kes, kes esines. ja nüüd Ameerika Ühendriikides Florida on üks nendest osariikidest, kus kõige rohkem toime pannakse surmanuhtlusi. Äh, teisel kohal osariikide hulgas toimepanemiste osas ma tervitan siin Florida prokuröri, kes on jõudnud meediasse, öeldes, et ta ei kavatse nõuda surmanuhtlust kohtuasjades ja ma siin tervitaksin ja annangi sõna siinkohal Aramis Ajalale, tere tulemast! It's a great honor to have you with us today. Thank you. meil on suur au, et te olete meiega siin täna. Thank you very. Eh, suur tänu. Eh, presidendid, saadikud, diplomaadid, lugupeetud külalised, ma tahan teid tänada. mul on au olla siin kongressil eh, teie hulgas, kus me arutame inimsuse ja elu kaitsmist kuidas õiglus välja näeb, kui me sulgeme oma silmad ja kujutame ette, kuidas õiglus võiks välja näha, kuidas ta välja näeb? see võib olla erinev erinevatel asjaoludel, aga eesmärk õiglusel on alati üks, nimelt võrdsus. ja võrdsust ei ole võimalik saavutada, kui teine inimene sihilikult surma saadetakse, kui ta ohtu ennast kujutab surmanuhtlus on valge lipp, allaandmise lipp, kui me taotleme surmanuhtlust eh, mõr-, toime pandud mõrva eest, siis me sellega tunnistame, et me ei suuda midagi muud teha. me ei saa ju elu tagasi anda, mis ära võeti. me tunnistame seda, et me ei suuda õiglust tagada. Eh, ei suuda heastada seda õõvastavat elu muutnud valu ja me kaotame sellega oma neutraalsuse, mis peaks meid õigluse taotlemisel juhtima. niipea kui me selle kaotame, oleme me ratsionaalse mõtlemise asemel reageerinud emotsionaalselt. me taotleme kättemaksu ja kutsume selle õigluseks, aga surmas ei ole õiglust ja õiglus on emotsioonidest vaba kui emotsioonid tungivad õiglusesse, siis tekib ebaõiglus ja ebaõiglus sünnitab ebainimlikkust. ja õiglus ei ole surmanägu. valitud prokurörina USA-s ma pean seadust järgima minu osariigi ülemkohus lükkas tagasi minu taotluse taotleda õiglust ja kasutada ressursse nii, nagu mina seda õigeks pean. ja kohus nõudis eh, surmanuhtlust, kui mina ütlesin, et ma ei kavatse seda taotleda. aga kui ma ka seadusest kinni pean, siis mind suunab tõde ja ma äh, usun isiklikult ja professionaalselt õiglusesse ja tean, mis on ebaõiglus. aga isegi seadust järgides ma jätkuvalt kaldumatult seisan surmanuhtluse vastu. minu osariik ei ole ratifitseerinud seda eh, ja ma seisan tõe eest ja ma arvan, et ühel päeval oma elus ma näen, kuidas seadus hakkab ka järgima kõike seda, mida me praegu teame surmanuhtluse kohta teadusuuringud on näidanud, et surmanuhtlus ei too turvalisust ühiskonda, see ei ole heidutusvahend, sest heidutus nõuab karmust ja surmanuhtlus seda on, aga hoiatus nõuab ka kindlustunnet ja sagedust ja surmanuhtlus seda ei taga. ja heidutus peab olema ka järjekindel ja kiire ja kui isik ootab oma hukkamist pikka aega, mõnikord kolmkümmend, nelikümmend aastat, see tähendab seda, et sest see reageering ei ole kiire ja surmanuhtluga seotud kulud on astronoomiliselt kõrged ja ometi ei kanna neid kulusid need, kes toime panevad need otsused. ja need, kelle ülesannete hulkas hukkamine kuulub, kannatavad traumajärgse stressi käes ja öö, väga raske on eh, hukkamist toime panna, me ei saa seda ignoreerida. ja surmanuhtlus on ka rassiliselt diskrimineeriv, me ei saa seda eitada. ja liiga palju eh, ignoreeritakse seda, et eh, hukkamised paneb toimuma süsteem, mida on vaja muuta. ja surmamõistetud on tunnistatud süütuks ja nende inimeste hulk on minu osariigis kõige kõrgem. me peame mõistma, et eh, mõrvamine, kui otsest ohtu ei ole, on olemuslikult vale ja kutsuda seda õigluseks või õigustada seda, sest nii oleme alati talitanud, ei muuda seda õigeks, see on lihtsalt kättemaks ja verejanu, mis pisendab meie oma inimlikkust iga kord, kui me jääme Mm, vaikima või toetame seda. me peame seisma progressi eest ja õigluse eest ja olema julged ja tegema seda kõhklematult. meil ei ole muud võimalust, kui üheskoos surmanuhtlusele vastu astuda. Thank you, Miss Ayala, for your courage. suur tänu, proua Ayala, selle väga julge seisukoha ja väga mõjuka sõnavõtu eest. me väga tahaksime loota, et üha rohkem juriste Ameerikas toetab teid ja ma lähen nüüd klaverile, te võite imestada, miks Euroopa Parlamendi saalis on klaver. Äh, ja mitte sageli ei juhtu seda, kuid meie järgmine külaline on suur staar Belgias. rohkem kui viiskümmend tuhat inimest külastas tema kontserte. tema esimene album Raw oli müügiedu tipus eelmisel aastal äh, ajakirjanikud kutsuvad teda Belgia souli leediks, daamid ja härrad, Tiff Barrow Thank you, Tiif, for being with us. suur tänu, Tiif, et sa tulid uh,. Äh, Tiif esitab laulu The Absence ja tema versiooni laulust Diego. Te võib-olla tunnete seda laulu, selle äh, lõi algselt Michel Berger. suur tänu, Tiif, et sa tulid meie sekka. vaadata, milline äh, olukord riigis. rohkem kui sada nelikümmend neli riiki on keelustanud surmanuhtlusega sama tegevuses või seadustes kuid äh, kuuskümmend protsenti maailma elanikkonnast elab sellises õigussüsteemis, kus veel kasutatakse surmaennust. nüüd äh, alustame mõttevahetust ministritega, kes võtsid vastu meie küllakutse, nagu ütles Europarlamendi asepresident kohe alguses. me oleme tulnud siin, et oma kogemusi vahetada. ma tahaksin kutsuda nüüd siia äh, proua Talata Atokorale, Sri Lanka ähm, justiits- ja vanglareformi ministri samuti Jean-Claude Gagossa, Kongo Vabariigi välisministri. Sheikh Sako, Guinea Vabariigi justiitsministri ja samuti härra Bessolo Rene Bagore, eh, justiits, inimõiguste eh, ministri Burkina Fasos, samuti Ab, härra Abukawar Tambado Gambia Vabariigi justiitsminister ja peaprokurör eh, Mohammed eh, Ojar, Maroko Kuningriigi justiitsminister. suur tänu, ministrid, et võtsite vastu meie küllakutse osaleda seitsmendal maailmakongressil surmanustuse vastu. ja kui te lubate mul nüüd, ma annaksin sõna nüüd proua Talata Atokorale, kes on Sri Lanka Vabariigi justiitsminister ja vanglareformide minister äh, Sri Lanka rahvusvahelises ajakirjanduses me lugesime, et äh, Sri Lankas võidakse taastada hukkamised pärast rohkem kui nelikümmend aastat kestnud moratooriumi. milline on tegelik olukord teie riigis? daamid ja härrad, kallid sõbrad, mul on hea meel tänada Belgia kuningriigi, Norra ja Šveitsi valitsusi, Euroopa Liitu, äh, kes olid selle olulise ürituse äh, kaassponsorite, nimelt maailmakongress äh, surmanuhtluse vastu. täna teie ees kõneledes siis Sri Lankas jätkub moratoorium surmanuhtluse suhtes. ÜRO peaassamblee seitsme kolmandal istungjärgul Sri Lanka hääletas resolutsiooni poolt, millega kutsuti üles üldist moratooriumit kehtestama surmanuhtlusele seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat kaheksateist, jätkates oma toetust nii nagu varemgi aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kuusteist. valitsuse poole ametisse määratud komisjon äh, peab üle vaatama surmanuhtluse määramised ja kaaluma pikaajalist vanglakaristust äh,, mida võiks lühendada. me loodame, et meie rahvusvahelised partnerid mõistavad seda ja abistavad Sri Lankat äh,, kuna Sri Lanka seisab ees tõsise narkoprobleemidega. Sri Lanka valitsus ja valitsus on nimetanud selle oluliseks riiklikuks prioriteediks ja ma tahan rõhutada, et vastastikune abi riikide vahel on sine qua non võitluses kuritegevuse vastu mitte ainult Sri Lankas, vaid kõikjal mujal maailmas. ainult tänu rahvusvahelisele abile suudame me võidelda narkokartellide vastu ja teiste kuritegevuse liikide vastu. minu valitsus on pöördunud kõikide riikide poole, sealhulgas ka meie partnerite poole Euroopa Liidus äh,, abistada meid selleks, et välja juurida see narkooht ja eriti organiseeritud kuritegelikud rühmitused ja võidelda piiriülese kuritegevuse vastu, et me saaksime luua äh, kuritegudest vaba ühiskonna ja tagada julgeoleku ja rahu meie kodanikele. me hindame kõrgelt Euroopa Liidu poolset abi äh, meie riigi majanduse arengusse ja seetõttu valitsus pöördub rahvusvaheliste ringkade panda, kellel on tehnilised võimalused ja oskusteave teha koostööd Sri Lankaga, abistada Sri Lankat, et tugevdada meie õiguskaitseorganite võimekust ja kohtuorganite võimekust selle küsimusega tegelemisel. tänan. me väga loodame, et Te saate juba siin viibivate ministritelt ja poliitikakujundajalt juhiseid, kes osalevad kongressil. pöördun nüüd äh, härra äh, Jean-Claude Gagossoo poole. Te olete Kongo Vabariigi välisminister. Kongo Vabariik kaotas surmanuhtluse põhiseaduses ära aastal kaks tuhat viisteist. me teame, et teie koduriik hetkel valmistub ratifitseerima teist äh, lisaprotokolli kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis kas teil on täna meile midagi teatada? daamid ja härrad ministrid, head kolleegid, daamid ja härrad parlamentide liikmed, suursaadikud. tõepoolest, Kongo Vabariigis referendumil vastu võetud põhiseadus oktoobris kaks tuhat viisteist kaotas ära surmanuhtluse. nüüd minu koduriik kavatseb minna kaugemale sellel pikal teel selleks, et täielikult võiks rakenduda õigus elule. see on kivisse raiutud, nagu täna hommikul ka öeldi, artiklis kolm ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis. tänasel seitsmendal kongressil, daamid ja härrad, tulin siia selleks, et üle korrata minu riigi kindlat soovi muuta pöördumatuks surmanuhtluse kaotamine nii et ta kirjutataks õigustektide korpusse sellisel viisil, et ta jääks äh, kaitstust kõikvõimalike valitsusvahetuste või muud, muude poliitiliste muutuste eest. regionaalsel tasandil sama otsusekindlus iseloomustab Kongo Vabariiki, mis toetab äh, põhimõtet, et äh, Aafrika Liidu inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta lisaprotokoll mis äh, puudutab sur-, puudutab surmanuhtlust, äh, leiaks vastuvõtmist. rahvusvahelisel tasandil alates detsembrist kaks tuhat seitse on minu koduriik äh, hääletanud ÜRO-s Peaassambleel kõikide resolutsioonide pool, mille eesmärgiks on kehtestada ülemaailmne surmanuhtluse täideviimise moratoorium ja lisaks on minu riik olnud resolutsioonide koostajate seas aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat neliteist. daamid ja härrad teise lisaprotokolli ratifitseerimine kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis saab minu koduriigi jaoks olema äh, lõpetuseks pikaajalisele võitlusele, mis, mille eesmärgiks on kehtestada igaveseks õigus elule. see saab olema lõpp-punktiks meie lõplikule ärapöördumisele tugevama õigusest silm silma, hammas hamba vastu õigusele, mis meid, seob meie kõige madalamate kättemaksuinstinktidega, mis seob meid loomalike instinktidega kõige negatiivsemates aspektides. Läheme tagasi oktoobrisse tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks, siis toimusid viimased surmanuhtluse täideviimised äh, Kongo Vabariigis. tegemist oli kahe inimesega, kes olid surma mõistetud mõrvade eest ja sellest ajast saadik on jätkunud olnud äh, otsusekindel surmanuhtluste vastane poliitika, mida on otsusekindlalt läbi viinud meie vabariigi president Deniss Sassoon Nguesso. uues põhiseaduses, millest proua just hetk tagasi rääkisite, kolmkümmend kuus aastat on juba möödunud sellest hetkest, mil minu koduriik ei ole enam täide viinud surmanuhtlusi. Äh, see mono-, meie moratoorium on veennud ka meie kodanikke selles, et surmanuhtlus on kasutu ning et on hädavajalik selle kaotamine. see on seaduse täheks muudetud viieteistkümnenda oktoobri põhiseadusega aastast kaks tuhat viisteist. see põhiseadus on tõesti avangardistlik põhiseadus, tegelikult on see põhiseadus, mis on avanud uue ajastu minu koduriigis. lõpetuseks, daamid ja härrad, üks minu eelkõnelejatest äh, rääkis meie sõbrast Robert Badenterist. ma mäletan, et seitsmeteistkümnendal septembril tuhat üheksasada kaheksakümmend üks ütles ta nii Prantsuse Rahvusassamblees. Need, kes usuvad, et surmanuhtlusel on heidutav iseloom, ei mõista tegelikult inimest. kuritegelikud tungid ei pe-, peatu hirmu läbi surmanuhtluse ees, nad peatuvad tänu teistele tunnetele, mis on palju, palju õilsamad. sellega tsitaat lõpeb. sõbrad, kuidas, kuidas jätaksime siis mõtlemata nii sügavate sõnade üle? sellise tarkuse üle, tänan teid! suur tänu, härra Kakoso ja aitäh, et võitlete tugevama õiguse vastu, aitäh selle eest, et tsiteerisite Robin Baranderi, ta tervislikel põhjustel täna tulla ei saanud, kuid kuulame tänase päeva tseremoonia lõpuks ka tema teadet. aga nüüd härra Sheikh Sako, äh, Guinea, justiitsminister Guinea valitsus ke-, keelustas äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal surmanuhtluse ÜRO pea, äh, peaassambleel hääletasime jäädiakare, jäägi resolutsiooni hääletusel, aga erapooletuks. kas Guinea kavatseb nüüd ratifitseerida teist lisaprotokolli rahvusvahelises kodaniku- ja poliitiliste õiguste paktis, on minu küsimus ministrile. suur tänu, proua. suur tänu ekstsellentsid, paneeli liikmed, äh, külalised saalis. kõigepealt tahaksin tänada võimaluse eest Guinea Vabariigile on antud võimalus rääkida edusammudest võitluses surmanuhtluse vastu. Guinea on erilist meetodit rakendanud surmanuhtlust ei ole ametlikult Äh, kaotatud Geneas, kuid aprillis kaks tuhat kuusteist võtsime välja surmanuhtluse meie uuest äh, kriminaalkoodeksist. enamus meie elanikkonnast, meie poliitikutest, äh, sotsiaalsed klassid enamikus toetasid surmanuhtlust, kuivõrd vägivald on meil meie riigis väga levinud. ja seepärast pidime leidma teistsuguse meetodi. kõigepealt öö, äh, kaotasime ära kõrgemas kriminaalkohtu, andsime esimese astme kohtule pädevuse, see võimaldas kolmand-, kolmekümnel esimese astme kohtul tegeleda kriminaalasjadega. ja selge on ju, et sellised alama, madalama astme kohtud ei saa mõista äh,, ei saa mõista inimesi surma. ja sellist argumenti äh, kasutasime ka parlamendis. see oli jõuline argument, tõime ka näiteid selle kohta, kus äh, vaatamata poliitilistele erimeelsustele parlamendis võeti kriminaalkoodeks vastu ühehäälselt. ja ma rõhutasin e-, eriti asjaolu, et me ei saa surmanuhtlust jätta uuenduslikku kriminaalkoodeksisse, kus, äh, mis oli muus mõttes väga edumeelne. teiste sõnadega, meil oli fak-, meil oli praktiliselt, äh, kehtis moratoorium aastast kaks tuhat kaks surmanuhtluse täideviimisele. nii aasta, kuni aastani kaks tuhat kaheksateist kehtis see režiim, moratooriumi režiim oli kümme surmamõistetut tegelikult meie vanglates ja aprillis kaks tuhat kuusteist uue krimine-, kriminaalkoodeksiga äh, lihtsalt kadus surmanuhtlus kriminaalkoodeksist. ja äh, otsused, kehtivad otsused muudeti äh, eluaegsetest, eluaegseteks vanglakaristusteks. miks me nii tegime? tuleb arvestada riikide eripäradega, ütleksin, ja samas jääda Äh, surmanuhtluse kaotamise põhimõtte juurde, see on pöördumatu liikumine ja seda, sellega tuleb arvestada. Äh, meie kui poliitikute vastutus seisneb selles, et me peame ühest küljest äh, mõtlema kodanikele, kuid poliitikud peavad äh, tagama sihipärase liikumise soovitud suunas. meie valisime siis äh, faktiliselt kehtinud moratooriumi ja nüüd ka meie õigussüsteemis, et nii, et nagu me näeme tegelikult ametlikku vahet surmanuhtluse kaotamise ja de jure moratooriumi vahel, äh, mis meil hetkel kehtib, ei ole. tavaseadusega hiljem äh, äh, saime muuta ametlikuks selle surmanuhtluse kaotamise lõpetuseks kasutan, kasutan sageli ühte kujundit, räägin sellest. Abidžaanis rääkisin ka. kui majal on neli korrust, siis esimesel korrusel on need riigid, kes äh, viivad ellu palju surmanuhtlusi, suured demokraatlikud riigud, Kirdi ma siinkohal ei mainiks, aga kes on teile teada. esi-, teisel korrusel on need riigid, kes faktiliselt moratooriumi kasutavad, nagu minu koduriik aastani kaks tuhat kuusteist, kohtunikud võivad inimesi surma mõista, kuid need inimesed siiski jäävad surmamõistetute kongidesse. ja poliitikud võivad ühel päeval otsustada ka need inimesed tegelikult hukata, nii et see võib olla siiski ohtlik tiis nüüd äh, õiguses kehtestatud, seadusega kehtestatud moratoorium tähendab, et õigusaktidest kõrvaldatakse kriminaalõiguses surmanuhtlus, nii et ükski kohtunik ei saa kedagi enam surma mõista. ja need, kes on surma mõistetud, nende karistused äh, muudetakse eluaegseks vangistuseks Guineas ja kolmeaastase äh, garantiiga ja viimane korrus on täielik surmanuhtluse kaotamine. nagu minu sõber Burkina Fasost, üks kõige, üks vapramaid kindlasti, nemad võtsid vastu öö, sellise seaduse, et mis keelustaski surmanuhtluse. vahe sellega, mida tehti Guineas ja mida on tehtud Burkina Fasos, sisuliselt väga suurt vahet ei ole, kui me peame lihtsalt arvestama riikide eripäradega ja tuletaksin meelde, et see liikumine on pöördumatu. rääkisin Guinea juhtumi eripäradest nüüd ja hetkel me näeme, et olukord on rahunenud. mõned parlamendi liikmed, äh, nendel oli vaja seda küll selgitada. me selgitasime, miks me ei saa seadustes säilitada surmanuhtlust. ja lõpuks me näeme, täna, et tõepoolest olukord on rahunenud. see näitab, et, et me saame peatselt ka äh, seaduseelnõu esitada. ja nüüd vastus teie küsimusele, proua, jah, Guinea, Guinea valitsus on valmis äh, ratifitseerima teist lisaprotokolli kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis ja oleme valmis selle esitama Rahvusassamblee ratifitseerimiseks suur tänu selle hea uudise eest ja selgituste eest, mis puudutavad teie kriminaalkoodeksi reformi, nagu ütlesite, igal riigil oma aeg, igal oma eripärad, nii et toetame teie jõupingutusi, toetamaks elu. ja nüüd äh, on järjekord Burkina Faso käes kus on kaotatud surmanuhtlus äh, kriminaalkoodeksist ja seega olete kõige uuem öö, riik surmanuhtluse kaotajate seas. nii et õnnitleme teid, härra minister. kuid teie panus ei lõpe siinkohal ja nüüd seletategi meile lähemalt. suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad ministrid, parlamendisaadikud, kodanikuühiskonna esindajad, lubage mul minu delegatsiooni nimel väljendada sügavaimat tänu Belgia Kuningriigile, Euroopa Parlamendile ja vabaühendustele, kes võitlevad äh, surmanuhtluse vastu, selleks et äh, Burkina Faso võiks samuti sellel olulisel üritusel osaleda. meil on suur au osaleda ülemaailmsel konverentsil ja jagada osalistega meie kogemusi surmanuhtluse kaotamise alal oluline tundub siinkohal osutada sellele, et surmanuhtluse kaotamise tee Burkina Fasos on alati jätkunud, kuigi see tee on olnud pikk ja käänuline, kuivõrd meie avalik arvamus on kaua toetanud surmanuhtlust. selle liikumise tõrvikut hoidis kõrgel ühest küljest äh, meie valitsus ja teisest küljest meie kodanikuühiskond ning valitsusvälised organisatsioonid nagu ECPM. teavituskampaaniaid äh, viidi läbi ning äh, üheksakümne esimesel aastal võeti vastu meie põhiseadus. selle kohaselt äh, kohustus Burkina Faso üles ehitama demokraatlikku õigusriiki, mis tugineb isiklikele kollektiivsetele vabadustele sellele järgnevalt äh, ratifitseerimise regionaalsed ja rahvusvahelised äh, õigusaktid, mis kaitsevad õigust elule. Burkina Faso näiteks ratifitseeris äh, surmanuhtluse elluviimise moratooriumi. selles kontekstis surmanuhtlus meie õigusaktides ootus problemaatiliseks ja vastuolus olevaks meie rahvusvaheliste kohustustega ja meie põhiseadusega. ja seepärast äh, Burkina Faso ametivõimud on jätkuvalt pidanud konsultatsioone ning viinud läbi teavituskampaaniaid ühiskonna kõikides kihtides koostööd inimõiguste kaitsjatega selleks, et ähm, meie õiguskorrast kõrvaldada surmanuhtlus. aastal kaks tuhat neliteist võeti vastu kaks seadust, äh, mis tegelevad laste õigustega ja mis, mis te- ja mis puudutavad piinamise keelustamist, mis äh, on seotud ka surmanuhtluse keelustamisega ning aastal kaks tuhat viisteist korraldati viis teavituskampaaniat surmanuhtluse kohta ja see oli mõeldud just kohtusektori töötajatele, äh, meediale, õiguskaitsjatele, usuorganisatsioonide esindajatele ning meie uus põhiseadus artiklis viis lõige kaks on öelnud, et äh, mitte kedagi ei saa mõista surma, see võeti vastu märtsikuus. kuid arutelud äh, riigis surmanuhtluse üle on olnud äh, kariderohked ja julgeolekuolukord samuti Saheli piirkonnas on mõnikord olnud takistuseks. vaatamata teavituskampaaniatele ja meie, meie riigipoolsele tegevusele koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega viimastel aastatel ei ole me siiski saavutanud avalikkuse seas konsensust. kuivõrd on puudunud konsensus surmanuhtluse kaotamise osas, valitsus on otsustanud võtta vastutuse selleks, et meie riik Äh, ka seaduses viia surmanuhtluse kaotanud riikide hulka ja seetõttu ministrite nõukogus neljateistkümnendal märtsil kaks tuhat kaheksateist võeti vastu seaduseelnõu, mis puudutas kriminaalkoodeksit äh, ja mis võeti vastu Rahvusassamblees kolmeteistkümnendal mail kaks tuhat kaheksateist. uus kriminaalkoodeks näeb ette surmanuhtluse kaotamise Burkina Fasos igat liiki kuritegude eest. nagu näete, daamid ja härrad, surmanuhtluse kaot-, toetamine on, on suurte jõupingutuste tulemus. me, see väljendab meie valitsuse selgelt poliitilist tahet ning samuti äh, näitab see kodanikuühiskonna pidevat toetust. kuid poliitiline tahe, nii et poliitiline tahe oli tegelikult otsustavaks relvaks surmanuhtluse kaotamisel ja sellega ma tahaksingi lõpetada. ma tahaksin kutsuda surmanuhtlust kaitsjaid, surmanuhtlust kaitsvaid riike asuda meie teele. selle, et me, et me jõuaksime kogu maailmas surmanuhtluse kaotamiseni, aitäh. Merci, monsieur Bagro, merci. suur tänu, äh, härra minister, selle üleskutse eest ja teie jõupingutuste eest ja selle eest, mida olete, see äh, ning äh, sellest, et märtsis toimuvad vajalikud muudatused. nüüd Kambja äh, justiits, justiitsminister Kambja aastal kaks tuhat viisteist, äh, Kambja ratifitseeris teise lisaprotokolli kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis, millega keelustatakse surmanuhtlus, see on esimene samm kaotamise suunas teie riigis, tahaksime kuulda, millal teie äh, seadused siis viiakse vastavusse Kambja rahvusvaheliste kohustustega? Thank you. suur tänu, ekstsellentsid, lugupeetud külalised. aja kokkuhoiu mõttes eh, ma keskendun olemasoleva protokolli. surmanuhtlus kaotati Gambias üheksakümne kolmandal aastal, kui taastati üheksakümne viiendal aastal seadusega pärast sõjaväelist riigipööret üheksakümne neljandal aastal Äh, sõjalise hunta poolt äh, surmanuhtluse taastamist põhjendati tol ajal väitega, et tsitaat, äh, pärast surmanuhtluse kaotamist Kambias on pidevalt kasvanud tapmiste ja riigireetmiste juhtumite arv ning kui neid ei saada kontrolli alla, võib olukord halveneda ja viia õiguse ja korra lagunemiseni. tsitaadi lõpp. kuid puudusid empiirilised tõendid selle tõestuse ja selle väite tõestuse, see oli lihtsalt ettekääne. nagu nüüd on selgunud, tapmiste arv suurenes äh, sõjalise hunda oma tegevuse läbi äh,. uus Gambia põhiseadus kuulutati välja üheksakümne seitsmendal aastal ja see tagab õiguse elule. sama põhiseadus samuti säilitab surmanuhtluse kasutamise äh, konkreetsete süütegude puhul, kuid samuti näeb ette, et pärast kümmet aastat äh, pärast äh, põhiseaduse jõustumist Gambia Rahvusassamblee vaatab üle, kas surmanuhtlus on endiselt soovitav või on vaja see täielikult keelustada, kuid selleni kunagi ei jõutud. surmanuhtlus säilib võimalusena, kuid kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta augustini hukkamisi ei toimunud. siis üheksa isikut, keda hoiti vanglas Mael kaks, hukati ja paljud ütlesid, sellega räigelt rikuti kehtivat korda. pärast Kambias valitsuse vahetust kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembris kehtestati moratooriumi surmanuhtluse kasutamise suhtes ja kõik surmanuhtlused muudeti eluaegseks vangistuseks augustis kaks tuhat kuusteist. ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal septembris pärast seda, kui Gambia allkirjastas, ratifitseeris kodanikupoliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivse protokolli. kuid surmanuhtlus on põhiseaduslik küsimus. selle kaotamine äh, eeldab põhiseaduse muutmist. praegu toimub Kambias põhiseaduse läbivaatamise protsess ja surmanutuse kasutamine, nii nagu võiski arvata, on üles köetnud väga paljusid arutelusid ja avalike konsultatsioonide käigus äh, põhiseaduse läbivaatamise komisjon. kuid vaatamata sellele kinnitan teile, et Kambja uus valitsus ühemõtteliselt toetab äh, surmanuhtluse täielikku kaotamist Kambias. tänan. Thanks, minister. When it comes to the abolition of suur tänu, minister, kui me räägime surmanuhtluse kaotamist, siis äh, valitsused peavad arvestama avalikku arvamust ja seetõttu me toetame neid reforme, millega kaotatakse surmanuhtlus ja loodame üsna pea. meie seas on ka Maroko justiitsminister Mohammed Al-Jar, tere tulemast õigus elule uues teie põhiseaduses ja mitmed avaldused, mida on teinud kuningas Mohammed kuues, kõik see näitab, et Maroko tundub olevat valmis surmanuhtluse kaotamiseks. milline saab olema esimene etapp ja millal see võiks aset leida? suur tänu kõigepealt, äh, suur tänu kutse eest. isiklikult on see minu jaoks väga liigutav esineda tänasel kongressil. tahaksin meelde tuletada, mida on teinud äh, Maroko, tema majesteedi Mohammed kuuenda juhtimisel demokraatia suunas, õigusriigi suunas liikumises ja selle nimel, et täielikult austataks kõiki inimõigusi, nagu äh, oleme näinud tänu uuele põhiseadusele Äh, on meil artiklis üks õigus elule. seadusega on see õigus kaitstud. see lõpplahendus on meie jaoks väga oluline. see on tähtis äh, garantii minu riigi strateegia on mitte rakendada surmanuhtlust. ühtegi surmanuhtlust ei ole täide viidud üheksakümne kolmandast aastast ega äh, viida ka ellu edaspidi. see mitterakendamise strateegia äh, peegeldab meie siseriiklikku arutelu surmanuhtluse teemal ja pean ütlema ka äh, ausaks jäädes, see peegeldab ka siseriiklikku rahvusvahelist konjunktuuri, meil on maad võtnud konservatiivsus, kui võeti vastu üleriigiline strateegia demokraatia edendamiseks, siis oli tegemist konfliktse teemaga. meie strateegia on seadusloomelise piiramise strateegia. see puudutab kogu juriidilist arsenali. hetkel me kaitseme Maroko parlamendis uut karistusseadustikku, millega surmanuhtlusega karistatavaid kuristegusid äh, rakendatakse sõjakurjategude genotsiidi, nii et kolmekümne ühest äh, kuriteost oleme jõudnud mõnede üksikute kuritegudeni. mina isiklikult pean väga oluliseks seda põhimõtet ja nagu ma ütlesin proua Pillaile, olen optimist, loodan, et see arutelu viib surmanuhtluse täieliku kaotamiseni järk-järguliselt ja pragmaatiliselt lähenedes oleme seda teed käinud juba üle neljakümne aasta ja äh, et äh, hiljuti alanud ja jätkuv arutelu, arvestades düna-, dünaamikat kodanikuühiskonnas, ma loodan, et me suudame rajada konsensuse sellel teemal ja olen kindel, et äh, minu koduriik saab peatselt teatada ka häid uudiseid. lõpetuseks äh, tahaksin lõpetada optimistlikult, avaldas to toetust Maroka kodanikuühiskonnale, inimõiguste aktivistidele, paljud on siin ka kohal, mis äh, on konservatiivsetele tuultele vastu seisnud meie regioonis ja kaitsenud seda üllast üritust, mida, mida me kõik toetame. suur tänu, härra Ožaar suur tänu selle eest, et avaldasite veel kord tunnustust kodanikuühiskonnale selles võitluses. me toetame ka teie võitlust selle nimel, et te ei, ei vii täide surmanuhtlusi. ja nüüd ma tahaksin tänada kõiki ministreid, kes on os-, kes osalesid selles paneelis. suur tänu, et andsite ülevaate ja tõite ka häid uudiseid oma koduriikidest. aga mida see täpselt tähendab, kui inimene on mõistetud surma mõist-, surma kuidas inimesel surmamõistetute kambris õnnestub säilitada inimlikke suhteid teiste vangidega, oma perekondadega? Ndume Oladushani veetis kakskümmend aastat äh, surmamõistetute kambris kuriteo eest, mida ta toime ei pannud vangis. Äh, läks ta Mali algkursusele ja see võimaldas tal ennast väljendada selles üksinduses. täna tutvustab ta meile ühte oma kunstitööd mille ta sai valmis just selleks kongressiks. Uh, good afternoon, everyone. tere pärastlõunat. jah, kõigepealt ma tahan öelda kuivõrd tänulik ma olen selle eest, et mul on võimalus siia olnud tulla ja teile tutvustada seda maali ja suur tänu teile selle ürituse korraldamise eest. see on tõesti imelugu, et ma siin praegu üldse olen. nagu öeldud, kokku kakskümmend kaheksa aastat olin ma vangli, vangla müüride vahel, Tennessee's ootasin hukkamist. mind eh, anti kohtu alla kuriteo eest, mida ma toime ei pannud. ja iga päev eh, eh, ma mõtlesin selle peale, et mul on vaja tõestada oma süütust. ja kõik meist pea teavad, et et äh, äh, tsivilisatsiooni algusest peale, kui tuhande aasta tagasi inimesed elasid koobastes, siis nad ka tegelesid sellega, et kaunistasid oma koopaseinu. ja kui mina olin surmamõistetute kambris, siis öö, äh, enne seda ma ei olnud kunagi tegelenud äh, joonistamise, maalimisega, aga ma pean ütlema, et see tegevus tegelikult pea, päästis mu elu otseselt ja kujundlikult. jah, äh, see kamber oli väike. ja ma istusin seal kakskümmend tundi päevas ja siis kujutlesin mitte olukordi ja tõesti tuleb mitte kaotada lootust, kui ollakse sellises olukorras ja nüüd on teie ees see minu maal vaatamiseks siin üritusel. ma panin selle mehe istuma elektritooli ja see oli see ka, mis mind oli ootamas ma panin talle pähe eh, selle peakatte ja see on see, mis praegu tänapäeval toimub USA-s, aga ka mujal maailmas, kus veel eh, hukkamisi täide viiakse. ja ma Oslos kuuendal maailmakongressil sain ka osaleda ja tseremoonia lõpus me läksime tänavale ja ka tahan öelda, et see, mida me seal tegime, oli väga tähendusrikas ja võimus me peame tõesti kogu aeg sellega tegelema, et oma kätega looma. maalimine andis minule lootust päevast päeva edasi elada ja üritada parimat, isegi kui tegelikult olukord oli lootusetu mul ei ole vastuseid. aga mul oli üks tuttav autist, kes oli ka surmamõistetute kambris ja ka hukati lõpuks. ja temal nii ei läinud nagu minul ja ma üritan nüüd oma parimat mul on väga kahju sellest, et minu ema kunagi ei näinud seda, mida ma tegin maalimisega, ta kahjuks hukkus autoõnnetuses kaks aastat pärast seda, kui mind vanglasse vangi pandi. see kõik mõjub mulle väga emotsionaalselt alati, kui ma sellest räägin. jah, iga kord, kui ma selle peale mõtlen. kõige hullem, mis võib juhtuda USA vanglaseinte vahel, on see, et teil ei ole mingisugust kontrolli enda üle. ja kui te tahate kui tulevad ja ütlevad teile, et Teil on võimalik nüüd helistada koju, siis te teate, et see tasuta kõne koju tähendab hukkamist. ja mul, kui mulle öeldi, et ma saan nüüd koju helistada, siis ma kogu aeg mõtlesin seda, et mida mu ema siis mõtleb, kui ta minult kõne saab aga tegelikult kutsuti mind seda telefonile sellepärast, et mu õde ütles mulle, mis on juhtunud meie emaga ja on raske kõike seda väljendada, mida ma siis tundsin. ja esimesed kolm päeva ma nutsin. ma nutsin selle asemel, et magada. tahtsin uinuda, et reaalsusest pääseda, aga juba kolmandal päeval ma ei tahtnudki enam voodist välja tulla, aga valvur ütles mulle, et ma pean seda tegema, käskis mul voodist tõusta ja siis ma ärkasin reaalsusele jälle, ma olin seal, kus ma olin. ja siis ma vaatasin seda pilti, mille ma tahtsin saata koju oma emale. iga kord, kui ma mõtlen selle peale, ma mõtlen, et ja vaatan seda pilti, mõtlen, et ma peaksin paremini maalima ja tõesti välja teenima aga tänu sellele, et need inimesed, kes olid mulle kõige lähemal, äh, aitasid mind, mul toime tulla oma olukorraga. Need, kes kõige lähedasemad olid, hakkasid mõistma, et ma tegelikult äh, istun surmamõistuse kambris millegi eest, mida ma ei ole toime pannud Mm, see oli minu perekond ja teisedki, kes mind toetasid. aga ma tahtsin, et kõik mõistaksid, mis toimub äh, minuga ja inimestega minu ümber. ja ma usun seda, mida mulle öeldi. et need inimesed kannatasid äh, ka ja ma tean inimesi, kes samuti olid äh, surmamõistetute kambris süütult, sest politseinikud, prokurörid, kes minu surma mõistsid, olid mõistnud ka nemad surma. jah, ma tean päris kindlalt, et teisigi süütuid oli samas olukorras, mis mina, kui ma vaatasin, mis minuga tehti siis ka teistega pandi toime sedasama. kaks inimest on praegu juba vabastatud vanglast. ja see, et ma praegu siin seisan, on tõesti hämmastav. ma saan reisida ringi, töötada oma koduriigis, saan suhelda noortega ja rääkida kõigest sellest. ma tean, kuivõrd võimas sõnum on. me üritame erinevatest riikidest inimestega suhelda ja kaasata nad, mina kogu aeg töötan noortega, üritan neid harida selle, mis toimub nende ümber, rääkida süsteemist. USA-s ma pean ütlema, on meil selline tegemist suure-suure nii-öelda tööstusharuga. samas kui enne, kui ma vanglasse sattusin, ma ei saanud teha seda, mida ma tahtsin ja nüüd ma räägin noortele sellest, et väga oluline on, et noored õpiksid, kuidas kõik ühiskonnas, neid ümbritsevas süsteemis toimib. sest miljardid, miljardid dollarid Äh, liiguvad äh, USA-s igal aastal ja sellised inimesed nagu mina satuvad äh, vanglamüüride vahele ja siis juhtuvad imelised asjad, et nagu minuga juhtus, et ma siiski sain naasta koju ühiskonda ja kui ma tulin koju siis ma teadsin, et eh, minu ümber on inimesed, kes astusid minu eest välja ja rääkisid minust. aga need olid needsamad inimesed nagu teie siin, kes saavutasid selle, et ma sain naasta koju. Nad ei tundnud mind isiklikult, aga nad võitlesid minu eest. ja ma teadsin sellest ja ükskõik, mis elus meid jalust lööb, siis on võimalik jälle jalule saada teiste abil. ja kui te näete, et kellegagi see juhtub, siis aidake teda, öelge talle, et ta ei tohi kaotada lootust, et kõik on võimalik. ja kui mina nüüd siin teie ees olen, siis ma tahan, et me tõesti annaksime inimestele need hoovad, mida nad vajavad, kui nad on meeleheitlikus olukorras. nii et meil on vaja edasi selle nimel võidelda. Thank you. Thank you. Thank you, Ndume, for sharing your aitäh, Ndume, selle eest, et rääkisite oma lugu, rääkisite oma tunnetest. Äh, loodetavasti suudame süsteemi muuta. Maroko press rõhutab alati äh, tema rolli võitluses äh, surmanuhtluse kaotamise nimel. üheksakümne kolmandal aastal juba võttis ta sõna surmanuhtluse vastu. Nusa Scali on mit-, on olnud mitu korda minister ja täna Marokos ja täna on ta meie seitsmenda ülemaailmse kongressi teadusliku komitee liige. tere tulemast! De... väga raske on võtta sõna pärast seda eelmist äh, nii haaravat sõnavõttu. see annab meile vaprust juurde selleks, et võidelda viie kontinendi surmanuhtluse vastased, daamid ja härrad, mul on väga hea meel, see on mulle väga suur au olla täna siis, täna siin tuhande viiesaja võitleja hulgas saja viieteistkümnest riigist, kes olevat seitsmendal ülemaailmsel surmanuhtluse vastasel konge-, kongressil, mis toimub Brüsselis, Euroopa pealinnas ja täna on see ka surmanuhtluse kaotamise pealinn, väga sümboolne paik, Euroopa Parlament tahaksin tänada, avaldada tunnustust kõikidele korraldajatele ja toetajatele. iseäranis tahaksin toetada ECPM-i, tema peadirektorit, rahva, Rafael Ženulazani, Nikolai Laperod ja kõiki meeskondade liikmeid. ja samuti tahan tänada kõiki meie partnereid. suur tänu ECPM-ile kõikide jõupingutuste eest mis toetavad surmanuhtluse vastaseid kõikjal maailmas, eriti Aafrikas, Marokos. selleks, et meie ühine eesmärk saavutataks, et kogu maailmas kaotataks see igavene barbaarsuse märk, nagu nimetas seda Victor Hugo, see ebainimlik, alandav kohtlemine, milleks on surmanuhtlus, see on vältimatu liikumine, kuna see liigub samas suunas, mis, kus liigub ajalugu, see tugineb inimväärtusele, inimväärikusele, õigusele elule. nagu kõik need kõned on näidanud, mida täna oleme kuulnud, meie südamed tuksuvad ühes rütmis, tahame sellele ebaõiglasele, ebatõhusale, diskrimineerivale karistusele teha lõpu ja tahame välja töötada ülemaailmseid strateegiaid ühtlasi selleks, et ajalugu kiirendada. ning teadusliku komitee liikmena tänasel seitsmendal kongressil oli mul au anda oma panus öö, äh, protsessi selleks, et välja töötada kongressi programmi, tuginedes ECPM-i ettepanekutele ja ülemaailmse koalitsiooni ettepanekutele. meil oli väga mitmekesine meeskond, esindas äh, mitmeid mandreid ja meid kõiki ühendas soov kaotada surmanuhtlus, koordineerimistöö oli ka suurepärane, selle viis läbi proua Seimapuu Benga. Äh, tunnustus talle ning kogu meeskonnale ja, ja, ja loomulikult seaduslikule komiteele. Äh, füüsiline kohtumine ja paljud Skype'i kohtumised leidsid aset, vahetati kümneid meile ja tulemus on täna see kohtumise programm, mida ma siinkohal ei hakka üksikasjalikult tutvustama eesmärgiks on kategooriaid ja sektoreid äh, laiendada selleks, et nad osaleksid meie suures võitluses nagu erasektor, kes on esimest korda kaasatud meie kongressil. uued teemad nagu näiteks diskrimineeriv surmanuhtluse rakendamine naiste suhtes, sageli põhjustel, mis on seotud sellega, et nad on lihtsalt naised, patriarhaalse süsteemiga, mis ei pööra tähelepanu erinevatele vägivallaliikidele naiste vastu. ja samas karistatakse kuritegude eest, mis tulenevad sellest äh, rõhumise olukorrast, olgu tegemist siin abielu siseste kuritegudega või, või abielu rikkumisega. ka mehi mõistetakse surma religiooni nimel nii et nii me tahame kaasata ka usujuhte selleks, et, et rõhuda passivistlikele humaansetele väärtustele kõikides uskudes. see on üks nendest teemadest, millega kongress hakkab tegelema. perekondadega tegelemine, eriti lastega, on samuti üks äh, uuenduslik äh, valdkond, millega tahame tegeleda selleks, et aidata neid inimesi keda on puudutanud lähedase surmamõistmine ja kes äh, toetavad äh, surmanutuse kaotamist, äh, sõna võtavad advokaadid, perekondade liikmed, kongressi liikmed, Maroko esindajana ja kolmkümmend aastat olles võidelnud surmanuhtluse vastu, mul on uhk, ma olen uhke esindades Aafrika mandrit, ma armastan seda mandrit, ta on väga oluline osa meie ühisest identiteedist, jaanuaris kaks tuhat seitseteist Maroko taasühines Aafrika Liidu, Aafrika Liiduga Addis Abeba kongressil. mul on hea meel, et Aafrika saab olema järgmine manner, kes kaotab surmanuhtluse, sest neli viiendikku Aafrika riikidest ehk siis nelikümmend üks Aafrika riiki toetavad kas äh, faktiliselt või oma õigusaktides surmanuhtluse kaotamist. Marokos võitlus inimõiguste eest on juba mitmeid aastakümneid Äh, võtnud kaitseb, juurdunud ning kaitseb vastavalt põhiseaduse artikli kakskümmend elu esimesest juulist kaks tuhat üksteist. demokraatia edusammud annavad meile julgust ja seega ka aastal kaks tuhat kolmteist loodi ka parlamentide võrgustik, parlamendivõrgustik Marokos selleks, et toetada surmanuhtluse vastast võitlust, kaitsta humaanseid väärtusi ja liikuda ülemaailmse keelustamise poole. teame ka, et parlamendiliikmete roll seadusandjatena on väga oluline. Nad sümboliseerivad rahva suveräänsust, meie algatus oli ka edukas tänu koalitsiooni, Maroko koalitsiooni toetusele. tervitan siin Ibrahim Džemlid, meie juhti, advokatuuri esimeest ja tänan ka ECPM-i tänu meie partei tööle sellele lähenemisele toetas meid kakssada nelikümmend parlamendisaadikut, kes esindavad erinevaid äh, äh, elamuse ja opositsiooniparteisid. see parlamentaarne võrgustik on äh, väljendunud ka erinevatel seminaridel ja konverentsil Madridis aastal kaks tuhat kolmteist, Oslos kaks tuhat viisteist ja viimati aastal kaks tuhat kaheksateist kolmandal regionaalsel surmanuhtluse vastasel kongressil Abidžaanis meie kogemus oli esmakordne, unikaalne, uuenduslik ja eeskujuks ka nendele riikidele, kes veel ei ole keelustanud surmanuhtlust. mitmetel juhtudel tundus meile, et me oleme juba peaaegu eesmärgi saavutanud, kui inimõiguste kaitsja esitas oma raporti parlamendile, siis inimõiguste kaotamine, siis surmanuhtluse kaotamine oli esimesel kohal tema soovituste seas ja ma tervitan Amina Boyeshi, kes on Inimõiguste Nõukogu esimeheks, uus esimees, kes on täna siin ka kohal. ja samuti teisel Inimõiguste Foorumil Marrakechis aastal kaks tuhat viisteist, seal oli samuti äh, oluline sündmus, tuhanded aktivistid kogu maailmast tulid kokku, kuningas Mohammed kuus, kuues äh, võttis sellel teemal sõna ja tervitas kodanikuühiskonna algatusi, paljud parlamendiliikmed, juristid olid kohal samuti selleks, et arutada surmanuhtluse kaotamise teemat. väljakutsete seas on, on praeguse koosseisu võrgustiku tugevdamine, toestada kogu Magrebi piirkonnas ja kogu Aafrikas koostööd selleks, et siseriiklik arutelu jätkuks parlamendi juhtimisel, sest Maroko kodanikuühiskonna võitlusele mõeldes on seda väärt, et surmanuhtlus kaotada ja see, et esimest korda on meie seas Margo Just-, justiitsminister, härra Mohammed Ožar, kes on inimõiguste eest võitleja ja surmanuhtluse kaotamise nimel võitleja, see on väga positiivne signaal meie jaoks. on see samm, mis meid viib jälle lähemale meie eesmärgile, et me saaksime äh, riigis, kus ka seadusega on surmanuhtlus kaotatud see on julgustav märk ka kodanikuühiskonnale. selleks, et saavutatakse eesmärk, mida peame eriliselt oluliseks. see on, oleks ka märk sellest, et Aafrikast saab surmanuhtluse vaba kontinent, see on unelm, mida jagan teie kõigiga ja kõigi Aafrika ja maailma liikumistega. soovin edu meie seitsmendale kongressile ja suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja suur tänu, et rääkisite ka ettevalmistavast tööst meie konverentsi, kongressi ettevalmistamiseks, kuid praegu on meil tegemist alles kongressi avamisega, äh, sündmusi äh, ja arutelusid on, on ees terve nädala jooksul ja lõpp, lõputseremoonia toimub Osaaris, kuid ilma temata ei oleks me saanud tänast äh, avatseremooniat lõpetada, ilma tema panuseta ei oleks me kindlasti siin. Robert Badinter oli justiitsminister, kes aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üks äh, viis selleni, et surmanuhtlus kaotati ära Prantsusmaal. tol ajal kuuskümmend üheksa protsenti Prantsusmaa elanikest toetas surmanuhtlust. ja siin on tema videosõnum. Chers amis, chers compagnons. sõbrad, kaaslased. mul on väga kahju, et ma ei saa täna olla teie seas. täna paraku kurjad pisikud takistasid minu kohalesõitmist, kuid mitte see pole oluline. alati olen ma väga, pean ennast väga seotuks surmanuhtluse kaotamise eest võitlejatega. milline on tänane olukord maailm, maailm on mõnikord väga julm, maailm on, maailm on keeruline. kuhu oleme jõudnud ülemaailmse liikumisega? selge on, et on tehtud pidevalt edusamme ja mõningates riikides on väljapaistvaid tulemusi saavutatud. sellest küll ei piisa, kuid ainult teie saate seda sõnumit levitada. meie surmanuhtluse vastased oleme täna selgelt enamuses rahvusvahelistes organisatsioonides riik riigi järel ja pidevalt on surmanuhtluse vastaste arv kasvanud. seda näitab selgelt näit- ka moratoorium surmanuhtluste täideviimise osas. kuid siiski, ärgem muutugem eufooriliseks, ärgem arvake, et kõik on läinud väga kiiresti. meie eesmärgiks on ülemaailmne surmanuhtluse kaotamine vaadakem praegusi arve. see on tõsi, et ma mäletan hästi, Prantsusmaa oli kolmekümne viies surmanuhtluse kaotaja aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üks maailmas. nüüd on äh, surmanuhtluse kaotanud riike üle saja neljakümne ja nagu ma ütlesin, meid on selge enamus, kuid vaatamata sellele kui me analüüsime rahvusvahelist olukorda, äh, targalt, siis me näeme, et, et mõned maailma olulisemad suurriigid endiselt toetavad või on säilitanud surmanuhtluse oma seaduslikus arsenalis mainiksin kõige suuremaid ja kõige olulisemaid. Hiina kõigepealt. tundub, et äh, äh Hiina käes on endiselt äh, jubedust tekitav surmanuhtluste rekord. Ameerika Ühendriigid, võiksin mainida ka teisi, India, kes äh, meie jaoks äh, meile tundus, et ta on järgmine surmanuhtluse kaotaja, aga on kõhelnud sellel teel. Jaapan samamoodi. ja me näeme ka, et äh, meie moslemisõprade hulgas on riike, kellel, kelle käes paraku on äh, hirmuäratavad äh, hukkamiste rekordid. siin pean silmas, arvestades rahvaarvu, ka selliseid riike nagu Iraan või Saudi Araabia. võiksin mainida ka veel teisi. arvesse võttes kõigi nende kindluste olemasolu, kõiki neid sitadelle, mis kaitsevad endiselt surmanuhtlust. peame mõistma, et meie ülesanne ei ole kaugeltki veel lõpule viidud. et meie solidaarsus nende riikide surmanuhtluse vastastega peab olema tugevam kui kunagi varem ja et me peame neid toetama. peame tegema kuuldavaks oma hääle iga surmanuhtluse täideviimise puhul see on kuritegu inimsuse vastu. meie töö mitte ainult ei ole lõpule jõudnud, vaid see töö on veel endiselt raske. ja seda enam peavad aktivistid tegutsema tõhusalt ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes äh, täna võitlevad selle üleilmalise, üleilmse probleemi vastu. ilma aktivistideta ei saa me tagada selle võitluse edukust lõppkokkuvõttes. ei saavuta me lõppeesmärki, milleks on ülemaailmne surmanuhtluse kaotamine. ma olen veendunud, et see liikumine laieneb pidevalt ja tugevneb. kuid see sõltub teist, teist, kes igapäevaselt võitlete selle jubeda karistuse vastu, milleks on surmanuhtlus. ärge unustage mitte kunagi, kõige tähtsam inimõigus on õigus elule suur tänu teile teie võitluse eest ja mina tunnen teie vastu pidevat ja kestvat solidaarsust ja nägemist, kohtumiseni ja loodetavasti näeme järgmisel kongressil. And now we would like to answer to this call for action. me tahaksime reageerida minister Barentieri üleskutsele sümboolse teoga Teile välja jagatud dokumentides on paberist kinnas, palun otsige see üles. palun pange oma kinnas kätte, tõstke oma käsi. me teeme foto sellest. Te võite püsti tõusta, kui te soovite. palun teil püsti tõusta. kas te olete valmis? peaaegu. ootame paar hetke veel palun, käsi püsti surma, surmanuhtluse vastu. suur tänu, et te osalesite, et te osalesite kongressi avatseremoonial. enne lõppu ma tahaksin meenutada teile, et et endise vangi fotod on väl, pandud välja näitusele selle hoone esimesel korrusel ja te olete kutsutud osalema ka meie võrgustusüritusel Palais de Mondis kell seitse ja täna äh, pärastlõunal arutelu jätkub siin saalis, kui me arutame erasektori rolli äh, ja seost surmanuhtlusega, te olete kõik teretulnud osalema selles debatis. tee surmanuhtluse kaotamisel on veel pikk, kuid me usume, et ähm, kaotajate liikumine kasvab päevast päeva, maailm ilma surmanuhtluseta on võimalik. ma tahan tänada korraldajaid äh,, ka samuti surmanuhtluse vastaste organisatsioone ja tänan ka Euroopa Parlamenti võõrustamise eest, suur tänu Belgiale külalislahkus, tänan teid kõiki, ka neid, kes on jälginud meie tegevust voogedastuse ruumist, meie hommikune istung on lõppenud.